okei okay,, kolleegid. lugupeetud kolleegid. alustame siis tänase koosolekuga. kõigepealt alustame siis juhataja teadaannetega, mis puudutab koordinaatorite otsuseid. mis puudutab nüüd komitoloogia koordinaatorite koosolekut siis see puudutab äh, lennuohutust ja turvalisust ja me saime kiireloomuse palve äh, varase otsuse langetamiseks Euroopa Parlamendi poolt, mis puudutab äh, lennus kokkupõrgete vältimise süsteemi, nagu on ette nähtud määruses Euroopa Liidus üks kolm kolm kaks otsustatud on vastavalt eelmisele kodukorra ülevaatele vastav komisjon esitab soovituse, mis puudutab äh, varast äh, kokkupõrge vältimise süsteemi rakendamist. ja president esitab sellekohase teate täiskogule niipea kui võimalik ja poliitiline fraktsioon neljakümne liikmega võib sellele vastu seista. koordinaatorid otsustasid, et teevad ettepaneku, mis puudutab äh, varajaste äh, vastuväidete mitteesitamise menetlust ja jätab antud juhul endale antud, selles valdkonnas analüüsi reservatsiooni. edasi raportööride nimetamine. tegemist on terve hulga äh, personali äh, töödokumendidega NAIDIS kaks tõlgendamise juhend, mis puudutab äh, puuetega inimest ja vähendab mobiilsusega inimesi. regioonide komitee äh, teenuste direktiivi rakendamise kohta teatis, mis puudutab perifeerse äh, alasid nutika ja jätkusuutliku kasvu kohta nii et siin ei ole tegemist siis äh, transpordikomisjoni puhul juhtkomisjoniga, aga siin on ka, et räägime edasi ühtsest turust, tehnilisest progressi aruandest, komisjoni personali töödokument EBC ja IP kohta ja teatis komisjonilt, mis puudutab äh, komisjoni juhtimisotsuste kokkuvõtteid ja kõik on need asjad, mille puhul koordinaatorid on otsustanud, et siin edasist tegevust ei toimi. edasi delegatsioonide külaskäigud järgmiseks perioodiks et kaks tuhat kolmteist ja meil on ka äh, kaks tuhat kaksteist mõningad kohad veel alles. koordinaatorite otsus oli see, et delegatsioone rohkem ja korraldada aastast kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist on vaja luba selleks, et saada neli delegatsiooni, kus on kuus liiget igas delegatsioonis. üks läheb Washington DC-sse, üksteist veebruar, teine Inglismaale, eelmisel viieteistkümnendast juulist alates ja koordinaatorid teevad ettepanekuid kahe ülejäänud äh, külaskäigu kohta äh, neljateistkümnendaks septembriks kaks tuhat kaksteist. muud päevakorralised küsimused? siis rohelised tõstatasid postiteenuste küsimuse, koordinaatorid otsustasid, et kutsume voliniku Barnieri järgmisele koosolekule selleks, et saada ülevaade praegusest olukorrast mis puudutab äh, postiteenuste direktiivi rakendamist. samuti see puudutab äh, raudteereisijate õiguse paketti, koordinaatorite otsus oli, oli kirjutada volinik Allasele, esitada talle see infotaotlus, mis puudutab selle määruse rakendamist liikmesriikides see puudutab ka siis äh, lõimunud piletite süsteemi. Need olid siis juhatajate teadaanded koordinaatorite otsuste kohta kas on küsimusi selle kohta? siis me oleme sellega nõus ja oleme nõus ka otsustega, on ju nii? suur tänu! järgmine punkt on siis meremeeste koolitusaruannete üle toimunud läbirääkimiste tulemus ja ma tahaksin teal, teile teada anda, et triloog oli edukas, see toimus üheksateistkümnendal juunil siis oli härra Kumutsakos kohal, kes on EPP variraportöör. Koreper üks äh, oli nõus äh, üldise kompromissiga, mis puudutab antud paketti kahekümne seitsmendast juunist ja kokkulepe üle hääletatakse septembri täiskogul või oktoobris, vaatame veel, kuidas, kuidas see toimub. ja selleks, et anda teile teada, mida see kompromiss endast kujutab siis kompromisspositsioon moodustub selles, mis puudutab äh, delegeeritud õigusaktide rakendamist ja öelda, et rakendusakte kasutatakse selleks, et äh, panna paika tehnilised meetmed selleks, et äh, statistilisi andmeid korrektselt koguda ja lepiti kokku ka seda, et statistika, mis on kogutud edastatud andmete põhjal, on avalikult kättesaadav. Teil on kindlasti meeles, et nõukogu seda alguses ei tahtnud saada. see on väga oluline punkt, mis puudutab läbipaistvust ja informatsiooni kättesaadavust äh, tööhõives meremeeste puhul. edastatud andmete anonüümsust äh, kontrollitakse veelgi ja andmeid kasutatakse ainult analüütilistele eesmärkidele. EPP positsioon on aktsepteeritud, mis puudutab erandeid puhkeaegade ja piirangute kohta, kaasa arvatud äh, viide, mis puudutab merendustööjõuleppele konventsioonile aastast kaks tuhat üksteist ning äh, see puudutab siis ka äh, direktiivi, mis puudutab piraatide vastast võitlust ja selle äh, alas koolitust äh, siis ähm, Euroopa Liidu konkurentsivõime äh, valdkond, siis äh, pettusevastase tegevuse, äh, ka tegevus, mis puudutab erinevaid sertifikaate võltsimist ja ohutust laeva pardal, kaasa arvatud järelevalve, mis puudutab koolitusi. nii et see oli triloogi tulemus ja ma andsin nüüd sel, teile selle kohas ülevaate niisiis, lähme edasi hääletamistega. alustame siis Ühtse Euroopa taevaga. ja teil on küsimus ja võtan endale kõigepealt kõrvaklapid, kui lubate. Buenos días, gracias presidente para decirle que he olvidado mi tere hommikust ja ma tahtsin teile öelda, et mul on kaart olemas Äh, ma arvasin, vähemalt mul oli kaart, aga tegelikult ei ole. niisiis, kui äh, kontrollime kõigepealt, kuidas siis olukord on ja siis annan teile teada, kuidas, äh, kas me saame edasi minna hääletusega kaartidega. minul ka ei ole kaardi. härra Sassooli, härra Sassooli samamoodi kaardi puhul. nii, kontrollime. hääletus algab kas kõik on hääletanud? ja härra Kumutsakos samuti, kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. ei ole ühtegi äh, rühma siin liigselt esindatud, ühtegi fraktsiooni ei ole liigselt esindatud, kõik on korras. Euroopa Ühtse Taeva käsitlevad õigusaktide rakendamine, raportöör on proua Foster, alustame kompromissmuudatusettepanekuga üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmteist, härra Massinkovitš, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime palun. hääletamine on avatud, ilma kaardita palun lehvitage mulle. nii, üks poolt, kaks vastu, kas siin on hääletanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist, kes on, vabandust, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa, vabandust, kompromiss kuus. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa nüüd, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa proua Lihtenberg üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend proua Maisner, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. hääletamine on alanud. nüüd on teil kaart olemas, proua Pilva. üks poolt, üks vastu. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud vastu võetud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus, proua äh,, härra Marinescu, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, era- ja vastu võetud. kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kes on kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist kompromiss äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitseteist, poolt,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 erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, osade kaupa esimene osa, muudatusettepaneku alguseni kuni parlamendi teavitamine tulemusest ja nii edasi. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ahvet seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa kahes osas, esimene osa. ajakohastatud äh, sünkroniseerimine ja nii edasi, nii et esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. lõpphääletus. hääletamine on alanud ja kaks plussi tuleb siia juurde. kas kõik on hääletanud? Everybody votes it. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kuus inimest hääletas, kolmkümmend viis poolt üks vastu ja tunnustan proua Fosterit. edasi läheme teise äh, hääletamise juurde Okay, draft opinion on the implementation and exploit. see on Euroopa satelliitnavigatsioonide süsteemide rajamine ja kasutamine. jällegi proua Foster on raportööriks. artikkel üks lõige üks, meil on siin muudatus, muudatusettepanek suuline proua härra Liberatskil. Teil on see olemas ka dokumentides, kas on kellelgi midagi selle muudatusettepaneku vastu? kui ei, siis on see muudatusettepanek kolmkümmend neli suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu? erapooletud? ja see on tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. edasi järgmine suuline muudatusettepanek raportöörilt, see on ka teie ees olemas, kas on keegi, kes on selle vastu? kui ei, siis kolmkümmend kuus suulise muudatusettepanekuga koos hääletamisele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse raportöörilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kolmkümmend seitse, jälle suulise muudatusettepanekuga koos. kas on suulise muudatusettepaneku vastu keegi? ei, siis kolmkümmend seitse koos suulise ettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa järgne, järgmiselt poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend lisandina poolt, vastu, erapooletud. kas kontrollime nelikümmend lisandusega koos, hääletamine on alanud? pluss ja miinus juurde, kas kõik on hääletanud ja hääletamine on lõppenud? ja see on vastu võetud. nelikümmend üks proua Lichtenberger poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud. kas me saame kontrollida elektrooniliselt üheksa, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. edasi artikkel seitse, suuline muudatusettepanek äh, nelikümmend kolm, kas on keegi selle vastu? kui ei, siis nelikümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletut. kas me saame kontrollida elektrooniliselt äh, suulist muudatusettepanekut, palun? kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja tagasi lükatud. nüüd äh, algne muudatusettepanek nelikümmend kolm, palun, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime neljakümmet viit, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. edasi nelikümmend kuus, proua Lichtenberger, poolt. nelikümmend kuus siis palun poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud. kas me saame kontrollida nelikümmend kaheksa elektrooniliselt, hääletamine on alanud? kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud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 kontrollime uuesti, Rahvapartei, võtke ennast kokku, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks langeb ära, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, elektro elektrooniliselt kontrollime viiskümmend kuus, hääletamine on alanud. One for, one against, everybody It is closed. hääletamine on lõppenud. And that's adopted. ja see on vastu võetud. viiskümmend seitse langeb ära, viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime viiskümmend kaheksa elektrooniliselt. hääletamine on alanud, pluss ja miinus juurde, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud sama enamus ja vastu võetud. viiskümmend üheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kuuskümmend üks on identsed, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud. kas me saame kontrollida kakskümmend kaheksa elektrooniliselt? hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. kaks raportöörilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuna nelikümmend üks oli vastu võetud, siis kakskümmend üheksa on ka vastu võetud, kolmkümmend järgnevalt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm suulise muudatusettepanekuga, suuline muudatusettepanek on ära toodud, kas on vastuväiteid sellele? ei, sellisel juhul kolm koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. algne muudatusettepanek, kes on poolt? vastu erapooletud ja vastu võetud. edasi läheme kolmekümne esimese juurde, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kolmkümmend üks, palun, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. neli, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja kolmkümmend kaheksa poolt, üks vastu. tunnustused proua Fosterile. Yeah, but there's two, the two pluses as well. Okay. Next item on the agenda is the järgmine päevakorrapunkt puudutab vee, energeetika, transpordi, postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste ankeid. ja siin on kaks äh, arvamuse eelnõud, proua Lichtenberger teeb otsa lahti, nii et äh, Eva, teil on sõna. jaa, herzlichen Dank! aitäh! ma arvan, et riigihangete poliitika küsimus energeetika, vee, transpordi ja postiteenuste sektoris on meie linnadele ja valdadele väga olulise tähtsusega. põhimõtteliselt on asi siin selles, et komisjon on kavandanud olemasolevat riigihanke direktiive kaasajastada omapoolsetes ettepanekutes orienteerusin tervele reale momentidele. esiteks, te teate, et mina põhimõtteliselt toetan üle-euroopalisi regulatsiooni, regulatsioone, kuid eh, tegelikult on osa eh, reegleid, mis siiski peaks vastu võetama eh, liikmesriikide tasandil lähimuse põhimõtet arvestades. asi on siin selles, et äh, riigihangete puhul väga sageli püütakse otsustada selle pakkumuse kasuks, mis on kõige madalama hinnaga. kuid erinevused Euroopa piires on väga suured, kuni äh, summa võib kõikuda kuni viiskümmend protsenti. ja kui me siin viime sisse üleeuroopalise korra üleeuroopalised reeglid, siis on erakordselt keeruline koha peal seda teostada. seetõttu ma leian, et äh, need küsimused peaksid jääma liikmesriikide pädevusse, kuivõrd siin mängivad traditsioonid ja olustik olulist rolli. teiseks oli minule oluline välja tuua see, et et, et kõige odavam pakkumine pole alati ka mitte parim pakkumine. seetõttu on oluline majanduslikult soodsama ja jätkusuutlikuma pakkumuse kasuks otsustada. nii mõnigi asi, mis näib odavamana, siis praktikas hiljem osutub siis osutub see regionaalsel ja kohalikul tasandil sageli asjaks, mis ei toimi või millel on suured puudused. ja siis selgub, et kõik need teenused, mis tuleb selle odavaima pakkumuse kasuks otsustades hiljem juurde osta, muudavad selle näiliselt esialgselt odavaima pakkumuse eh, palju kallimaks. odavaim pakkumus võib osutuda äh, heaks lahenduseks, kui kõik tingimused on täidetud ja neid on arvestatud juba riigihanget koostades. minu meelest on terve riga liikmesriike, äh, kus äh, on riigihangete läbiviimisel veel nii mõndagi õppida. sageli on riigiasutusi kes ei oska neid pakkumusi äh, koostada, neid tingimusi, äh, mida pakkumustele esitatakse äh, ja seetõttu on sageli väga raske olnud neil ka otsustada tegelikult on avaliku sektori hangete tegemine tegelikult Äh, riigi äh, sisepoliitika kõrgem pilotaaž. ja see on oluline silmas pidada, kui me neid reegleid kehtestame. järgmiseks äh, tahan öelda, et riigihanked peavad andma võimaluse ka lindadele ja valdadele kehtestada teatud tingimusi ja kriteeriume näiteks äh, minu jaoks äh, on niisuguseks äh, tõkendada, tõketeta olukorra loomine. see on tõepoolest oluline kriteerium, kuid sageli tekitab see ka raskusi. samas peab aga valdadele andma ka võimaluse riigihangete läbiviimisel määratleda kriteeriume, mis on, puudutavad tootmisprotsessi. nagu näiteks see, et, et toimuks aus kaubandus, et oleks välistatud lastetöö kaasamine. kuid seda alati nii, et need kriteeriumid peavad olema ausad ja õiglased ja et ei oleks võimalik äh, Äh, tagad äh, ukse kaudu nõnda öelda mööda hiilida moraalsetest kriteeriumidest. ma leian, et peavad olema või peab olema võimalik kriteeriume kehtestada, kuid neid tuleb ühtlaselt ja üldiselt äh, rakendada ja nende täitmist nõuda, muidu kaotab riigihanke läbiviimine oma mõtte ma vaatlen nüüd kahte päevakorrapunkti kaksteist ja kolmteist koos ja sellepärast ma tahaksin öelda, et näiteks transporditeenuste, aga ka postiteenuste puhul on olemas juba väga põhjalikud ja detailsed äh, reeglid, kehtivad mitmesugused öö, äh, eeskirjad, nagu näiteks ühiskondliku transpordi kohta, mida me siin ühiselt seitse aastat järjest välja töötasime. ma ei taha, et me looksime siin veel mingeid täiendavaid eh, reegleid, kuid ma leian, et või ma leian, et isegi siis, kui me sätestame näiteks paragrahvis kaks leks spetsiaalise, pole tegelikult väga mõttes ka, kui Euroopa Parlament siin näiteks postiteenuste osali-, kehtestamisel kehtestab mingid väga erilised reeglid, mida meil on tegelikult vaja paari aasta pärast juba muuta. seega me peaksime liikuma edasi samm-sammult, vältimaks äärmiselt spetsiifilisi regulatsioone põhimõtteliselt oli see, mida ma tahtsin öelda, kuid samas terve rida momente on minu jaoks nende direktiivide uuendamisel öö, oluline, et see, me säilitaksime lähimusprintsiibi rakendamise. seetõttu olen nii mõnda, mõnegi komisjonipoolse ettepaneku tagasi lükanud, kuivõrd ma leian, et et Euroopa tasandil asja, asjade otsustamine pole mitte alati mõttekas. Eh, seda enam, et eh, kui me jääme lähimuspõhimõtet järgima, eh, siis me saame arvestada ka neid kohtadel olemasolevaid tavasid ja traditsioone ja kui me neid eirame, siis see ei tule kellelegi kasuks. et minu poolt see arvamuse tekst on teile esitatud, meil on natuke veel aega selle teema käsitlemiseks ma leian, et meie kui äh, transpordikomisjon peame tõepoolest jälgima, et meie valdkonna jaoks olulised momendid ei äh, tõstetaks nendest dokumentidest ja direktiividest välja. mul on väga hea meel, kui me nüüd saame Eh, nende arvamuste üle arutleda. ma leian, et meil on oluline arvestada kõiki majanduslikke aspekte ja ma eh, olen igati valmis teiepoolseid ettepanekuid eh, sellesse, nendesse arvamustesse kaasama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 seda arengut on katsetatud äh, põhjalikult formaliseerida, kusjuures ma leian, et on oluline, et nende direktiivide uuendustega püütakse seda paindlikumaks muuta. ma leian, et äh, riigihankeid tule, läbiviimist tuleb lihtsustada, ent äh, mitte läbipaistvuse arvel, läbipaistvus peab säilima täies ulatuses. samas on oluline arvestada äh, Eh, keskkonnanõudeid ja loomulikult, eh, kui me aga ajame situatsiooni veel keerulisemaks, kui see praegu on, siis see ei eh, tule majanduse arengule kasuks meil on tarvis lähtuda efektiivsusest, riigihanke kaudu jõuda parima lahenduseni. ja kui me räägime Äh, praegu kehtivatest eeskirjadest, siis neid on kindlasti vaja lihtsustada. Äh, lisaks sellele on tarvis riigihangete läbiviimisel arvestada äh, sotsiaalseid momente, muuhulgas energiatõhusust, innovaatilisust ja parimaid tingimusi selleks, et saada võimalikult kõrge kvaliteediga avalikud teenused, eeskätt transpordi vallas ma toetan, et neid reegleid on vaja lihtsustada, kuid mul on siin mõned momendid, millesse suhtun teatava eelarvamusega. kui me räägime läbirääkimisest töövõtjaga, kuida-, kuidas seda valida tuleks ja teiseks ma tahaksin öelda, et see on viies muudatus viimase paari aasta jooksul, kui me räägime eh, Euroopa riigihankete korraldamisest. Eh, muuhulgas, kui me räägime ökoloogiliste sõidukite rakendamisest ja kasutuselevõtust. see tähendab, et riigihange kui niisugune peab olema senisest paremini sõnastatud ja eh, riigihanked peavad olema võimalikud ka elektroonilisel teel. ja eh, teenused eh, on siin selles dokumendis jaotatud ka prima-, primaarseteks ja sekundaarseteks, ma ei ole nagu väga nõus niisuguse jaotusega. siin laiendatakse ka kataloogi ettevõtetele mi-, mis tegutsevad väga keerulistes tingimustes, ka öö, nende suhtes ei öö, ole kavandatavad uuendusmeetmed mitte kõige soodsamad. kulutatakse väga palju Euroopa Liidu rahalisi vahendeid, muuhulgas infrastruktuuri arengule, ja sageli otsustati kõige madalama hinnaga pakkumuse kasuks, kuid see on viinud selleni, et meil lähevad täna ettevõtted lihtsalt pankrotti, kuivõrd see eh, kõige madalaim hind oli neile negatiivse mõjuga ja traagiliste tagajärgedega majanduse jaoks loomulikult madalaim hind kõlab väga hästi, kuid madalaim hind ei tohi mitte kunagi olla ainus kriteerium. proua Maisne, palun. jaa, äh, aitäh. kõigepealt tänan raportööri tehtud töö eest. ma olen paljude tema arvamustega nõus ma leian, et riigihanked on väga olulised siseturu arengu ja strateegia Euroopa kakskümmend kakskümmend elluviimise seisukohalt. see on kõik väga õige, ma leian, et põhimõtteliselt on asi nii, et millal iganes mingi direktiiv uuesti läbi vaadatakse, tuleb töötada lihtsustamise suunas ma leian, et me peaksime väga täpselt järgima, et see lihtsustamine tõepoolest ka selles dokumendis aset leiab ja kui me hääletame, peaksime seda iseäranis silmas pidama. loomulikult on ka elektrooniliste riigihankede läbiviimine midagi niisugust, mis peaks olema võimalik senisest palu, palju laiemas ulatuses. läbipaistvus, jah, ka see on väga oluline, kuivõrd läbipaistvust napib meil igal sammul ja ma leian, et läbipaistvuse tagamine on üle-euroopalise lisandväärtuse lisamine. Äh, loomulikult me, on oluline rääkida ka pakkumuste kvaliteedist, millega ma ka ei ole nõus selles arvamuses, et madalama hinnakriteerium tuleks üldse ära jätta. jah, loomulikult nega-, madalaim hind võib olla teatud negatiivsete eh, tagajärgede põhjuseks kuid see ei saa, sa ei, see ei pruugi olla seda. kui ma töötasin Alamsaksi liidumaa parlamendis, siis ma puutusin kokku sageli sellega, et äh, madalaim kriteerium, madalaima hinna nõue küll kehtis, kuid see polnud ainus kriteerium, mida me rakendasime ja seetõttu tahaksin ma öö, äh, siinkohal küsida, miks peaks madalaima hinna kriteerium üldse ära langema loomulikult äh, on madalam hind äh, äh, vahel eksitav, kuid me loomulikult, kui me räägime, et ma, kui me selle ära jätame, siis me ei saa ju ainult orienteeruda sellele, et see oleks majanduslikult soodsam ja samas ka jätkusuutlikuim. seetõttu ma leian, et teenuse ja hinna vahekord peab olema lihtsalt paigas ja ma leian, et äh, riigihanke korraldajad tegelikult on suutelised selle üle otsustajad ja nad saavad kohapeal ise selle üle otsustada, ma ei saa aru, miks selline kriteerium peaks ära jääma. aga minu meelest on väga oluline see kriteerium, et äh, selle äh, et riigihanke kaudu kaotatakse liikumised, liiklejate teelt tõkked, meil on üsa, üha vananev ühiskond ja see on väga oluline. mis puudutab aga lähimust, siis ma tahaksin küsida, kas selle lähimuse printsiibi iga hinna eest rakendamine selle direktiivi uuendamisel on kõige õigem lähenemine. siin on väga erinevad olukorrad, ehm, on olukordi, kus lähimuspõhimõtte rakendamine on väga mõistlik, aga loomulikult, kui me räägime näiteks päästeteenistustest, siis on päris mõistlik, kui see on lähimusprintsiibist lähtuvalt tehtud, aga on küsimusi, kus ehm, on vaja korraldada üle-euroopalisi hankeid seega, nagu ma ütlesin, ma olen paljuski raportööriga või arvamuse koostajaga nõus, aga on asju, millele ma alla kirjutada ei saa äh.... suur tänu, härra Perka, palun. põhimõtteliselt olen ma arvamuse koostajaga nõus mulle meeldib see, et ta pole valmis mitte kõike üle-euroopaliselt Eh, korraldama ja hakkama, eh, et ta arvestab sellega, et on olemas eh, siseriiklikud traditsioonid ja tavad. aga nüüd on väga keerulisem see odavaim ja parim pakkumus. väga sageli on odavaim pakkuja parim pakkuja, kui on arvestatud muude täiendavate kriteeriumitega kuid asi on kokkuvõttes ikkagi selles, et kriteeriumid peaksid olema sõnastatud nii täpselt, et riigihanke korraldajal oleks võimalik ka siis otsustada, kelle kasuks otsust. ja seal on tarvis otsustada ko konkreetsest olukorrast lähtuvalt. mina teeksin ettepaneku et menetlus peaks olema lihtsam. me teame, et VKE-d on väga innovaatilised, nad teevad optimaalseid pakkumusi, kuid kahjuks ei ole nad mitte alati suutelised eh, täitma ära kogu seda paberite ja formularide hunnikut ja kuhilat, mis niisuguses eh, riigihankes osalemine endaga nendele kaasa toob ja ma tõepoolest leian, et VKE-de jaoks äh, tuleb seda asja lihtsustada. see äh, annab neile võimaluse osaleda ja neid, kes äh, VKE-de seas on valmis osalema, on tegelikult väga palju. ja nüüd lõpetuseks. tõkete kõrvaldamine liiklejate teelt on tõesti erakordselt oluline. ma leian, et äh, ei ole ometi loomulik, et inimesed ei saa näiteks kas või raudteejaamagi liikuda, sest et kõik äh,, nende teele äh, on seatud kõikvõimalikke äh, tõkkeid ja barjääre, mis neil tuleb ületada. see tähendab seda, et äh, ka riigihangete läbiviimisel tuleb arvestada, et äh, mõlemad pooled võiksid olla äh, võitja äh, rollist nii teenuse kasutaja kui ka riigihanke pakkumuse, parima pakkumuse teinu. suur tänu, härra Tubaka, palun! Thank you, Chair, also from my side uh.... suur tänu ka minu poolt, mõningad märkused äh, selle ettepaneku eelnõu kohta. ma arvan, et on väga oluline see, et me liiguksime rohkem paindlikuma süsteemi ja rohkem läbipaistva süsteemi poole, sellepärast et see võimaldab rohkematel ettevõtetel võtta hankeprotsessist osa, mida rohkem on ettevõtteid ja mida rohkem on inimesi kaasatud, seda parem on ka hankemenetluses valikute võimalus Äh, selle aja lühikese aja jooksul, mil ma olen äh, parlamendis olnud, ma olen väga palju kuulnud paindlikkusest ja läbipaistvusest, aga asjad, mida me teeme, tegelikult sageli viitavad hoopis vastupidises suunas. nii et äh, ma arvan, et me peaksime olema kindlasti väga ettevaatlikud, tagama, et tõepoolest paindlikkus ja läbipaistvus, millest me räägime, ka praktikas niimoodi saab olema. mis Äh, pro-, puudutab siis äh, MIS kriteeriumit majanduslikult soodsamat ja jätkusuutlikumat pakkumist, ma arvan, et me peame olema väga ettevaatlikud siin. see on kriteerium, mis on juba pandud paika, see on ka laiem kui lihtsalt hinnapõhine valik, aga samas ma arvan ka, et me täna ei saa hinnata, kuidas täpselt seda majanduslikult soodsaimat ja jätkusuutlikumat definitsiooni äh, avalike hankijate puhul kasutatakse äh, ma arvan, et avaliku hanke protsess on alati erinevatel kriteeriumitel baseeruv ja siin, kui me rõhutame, et üks kriteerium on olulisem kui teine, siis on väga raske äh, minna äh, edasi, äh, kuna tavaliselt on ikkagi hind asi, mis otsustab aga kui ma vaatan neid ettepanekuid, mis on kolleegide poolt esitatud, siis äh, kui me räägime siin jätkusuutlikkusest, äh, olelus, <clears throat> olelusringist ja keskkonna aspektidest, siis need asjad on kõik olulised ja riigihanke protsessis neid tavaliselt ka arvestatakse. aga äh, väga tihti kasutatakse neid mittetariifse tõkkena lähimuspõhimõttest ja millest siin kõigest räägitakse, mida see tähendab? meil on võimalus siin konkreetseid definitsioone rakendada, maksimaalselt harmoniseeritud olukorda luua riigihanke valdkonnas ja ma arvan, et sinnapoole peaksimegi liikuma. kui ma räägin siin traditsioonidest liikmesriigi tasandil ja lähimuspõhimõttest, siis mulle tundub, et see tähendab tegelikult oma ettevõtete kaitset, oma sektorite kaitset, sellepärast et protsessid on tavaliselt Äh, väga spetsiifilised ja väljaspoolt tulijad ei saa lihtsalt äh, nende hankemenetlustega sammu pidada. nii et äh, kindlasti paindlikkuse säilitamine on siin oluline ja siis me saame edasi minna uute riigihanke protsessideni, nii nagu juba öeldud, elektroonilised hanked ja muud süsteemid, ka valitsuste poole pealt tegelikult on võimalik pakkuda paremaid teenuseid proua äh, Lassender, palun. suur tänu. Äh, tulen just äh, eelarvekomisjonist ja seetõttu jäin kahjuks veidi hiljaks. aga ma tahtsin öelda aitäh proua Lichtenbergile ja tema mm, raportis on tõesti väga head ja olulised punktid kirjas me peaksime kindlasti minema edasi sellest punktist, kus valiku määratleb kõige odavam pakkumine. Äh, silma tuleb äh, peal hoida ka jätkusuutlikutel äh, kriteeriumitel. nii, et luuakse lisandväärtust, mis ei tähenda alati ainult madalaimat hinda. eelmise kohtumisel rääkisime just ähm, Euroopa tõukevahenditest ja programmidest. samuti oli juttu hankeprotsessidest Hiinas ja sealsed hankemenetlused on tõepoolest, ma ei ütleks, et petturlusel põhinevad, aga kindlasti ähm, halvemini korraldatud. ka teistes riikides on näha, et äh, pa-, äh, hanked muutuvad katastroofiliseks siis, kui lähtutakse ainult kõige madalama hinna kriteeriumitest ja selleni me kindlasti ei tohiks laskuda. Äh, põhilised kriteeriumid tuleb kindlasti nõuda pakkumuse esitajatelt nii et ma tean, et Äh, pakkumuste tegemise ja lepingute andmisega on, äh, on suured probleemid, kui me räägime eriti just äh, taristu hangetest. ja tavapäraselt on reeglite murdmine või muutumine täiesti normaalne, kui tahetakse töid teostama hakata, aga, aga kõiki neid asju tuleb siiski ajada reeglite kohaselt komisjon oma mm, finantsettepanekust äh, suurtaristu projektide tarvis on ette näinud äh, kolm erinevat formaati. kõigepealt äh, finantsinstrumendid ja avaliku hanke lepingud seal pannakse ette, et me ei peaks vaatama mitte ühistranspordisektorit, vaid pigem eh, telekomisektorit. ja ma arvan, et käesoleva ettepanekuga on proua Lichtenberg on saanud võimaluse minna veel üks samm edasi ning eh, sätestada reegleid Euroopa tasandil, mis aitaks ka transpordisektorit. proua Lichtenberger üsna õigelt eh, eelistab siin Äh, lähimuspõhimõtte kasutamist ja ilmselt nii ongi õige. aga teine valdkond on Euroopa ühisturg ja siin siseturu valdkonnas me peaksime kõik ühtselt koos töötama. see oligi minu poolt kõik. härra Kuhn, palun. aitäh, mõningad märkused. kui me räägime proua Lichtenbergi arvamuse, siis on tõepoolest väga õiges suunas minev dokument, loomulikult tuleb vajalikud Euroopa mastaabid, üheksakümmend protsenti riigihangetest tehakse kas ehituse või taristu vallas, see tähendab seda, et tegemist on projektidega, mis on valdadele, linnadele, riikidele väga olulised, need, neid projekte teostatakse nende jaoks ja siin on majanduslik lähenemine väga oluline. Äh, me peame arvestama, et nende taristud, objektide haldamine ja käitamine on tegelikult see, äh, millega tuleb kõikidel tegeleda ja mis võib osutuda üsna kulukaks. Äh, meil on olnud mitmeid globaalseid Äh, vigu selles osas ja me oleme pidanud nendest kõrget hinda maksma, sellepärast ma leian, et majanduslikult soodsaim ja jätkusuutlikum äh, äh, pakkumus on väga olulised, kuid on tõepoolest oluline, et me peaksime välistama kõik need dumpingpakkumused võib-olla ka, et me, et äh, tõmmatakse maha kandidaatide hulgast kõige kallima ja kõige odavama pakkumuse teinu. ja et öeldakse endale täiesti selgelt, et me keskendume pakkumuse kvaliteedile. meil on ju olulised kriteeriumid nagu näiteks äh, kulude maht, see on võib-olla väga erinev oma mahuga äh, kulutused, äh, see sõltub ju sellest, kas see on Euroopa, riigi või kohaliku omavalitsuse tasand. Grazie Presidente. <clears throat> Alcune considerazioni. La posizione ALDE l'ha espressa la nostra coordinatrice, l'onorevole. Suur tänu. koordinaator rääkis ALDE positsioonist, aga ma tahaksin laiendada seda teema ulatust, millele, millest me räägime siis me räägime kaupade ja teenuste lepingutest. see on siis, kuulub transpordiraamistiku alla, postiteenuste alla. aga nüüd vaatame transporditegevust ja postiteenuseid ja üldiselt võib ju arvestada, et tegemist on vabaturu olukorraga et tege-, kõik äh, see tegevus on turu käes, aga veel äh, üks lähenemine on siin võimalik, mida me peaksime kindlasti antud raportis ka arvestama. ja mina teeks ka sellekohase soovituse raportöörile, hinnates seda, mida ta on juba eelnevalt öelnud näiteks kui meil on tegemist lepinguga transporditeenuse osutamiseks, siis meil on tegemist lepinguga ja leping peab olema ju selle asja tuumaks. ning äh, sellega kaasnevad erinevad aspektid, mis vajavad lähemat uurimist. näiteks kui meil on tegemist äh, transpordilepinguga ja lennujaamaga äh, ja lennujaama lepingu puhul võib olla, võib, võib arvata, tegemist on mingite lennujaama tegevuste haldamistega aga nüüd, kui meil on tegemist mingi piirkondliku teenusega, mida finantseeritakse avaliku sektori vahenditega, siis sinna reegleid on rohkem, siin ei ole tegemist lihtsalt lennujaama haldava ettevõtte eh, eh, lepinguga, mis on eraettevõtluse alla kuuluv, vaid see tegemist on juba hoopis ähm, avaliku sektori vahenditega, mida siinkohal kasutatakse ning seega vajab see ka täpsemalt äh, uurimist ja rohkem tähelepanu nii et kui me siin arvestame ka teiste kogemustega, siis oleks väga oluline ja sellisel viisil me saame ka siis lepingu laiemaid, laiemaid aspekte arvestada. suur tänu, härra Krammer. aitäh meil on olnud ju ka mõned kogemused, näiteks nagu poolakatel oli soov ehitada autoteed ja öö, äh, enne jalgpalli EM-i poolakad võtsid ja otsustasid kõige odavaima pakkumuse kasuks, kuid öö, äh, neil, neil oli tohutu mure selleks, et see tee lõppkokkuvõttes siiski valmis saada Euroopa meistrivõistluseks, nad said selle tee valmis, aga tegelikult öö, äh, nad maksid väga kõrget hinda esialgselt kõige öö, odavama pakkumuse kasuks otsustades. seda kõike tuleks arvestada, et väga erinevatel tasanditel tõesti arvestada sellega, et kõige odavaim pakkumus ei ole kõige optimaalsem või ei pruugi seda olla Okay, this list just keeps nii see nimekiri läheb aina pikemas, kõigepealt oli kaks inimest siin kirjas, kes tahtsid sõna võtta ja härra Grosch, palun. aitäh, ma tahaksin toetada seda, mida kolleegid on juba öelnud, kõige odavamat ei tuleks küll maha tõmmata, kuid igal juhul tuleks arvestada seda mitte kui ainsa kriteeriumina. kui me räägime äh, riigihangetest, konkurssidest ja nii edasi, kui me vaatame kõiki neid tingimusi, mida siis on kehtestatud riigiti, siis peab tõesti olema eh, geenius või teil peab olema eraldi valga, palgajurist, kes suudab ennast kõigist nendest nõuetest läbi närida. selles mõttes ma leian, et meil oleks vaja riigihangete korralduse läbiviimist lihtsustada me peame äh, püüdma välistada ka protektsionismi, mis on tegelikult nii mõneski liikmesriigis väga levinud. kui ollakse insener või arhitekt, siis selgub, et kui sa ei ole vastava kutsekoja liige, siis sa juba ei saagi osaleda selles pakkumuses. ja väga mitmed riigid, aga ka väga paljud kutsealad püüavad endiselt teha endast kõik endast oleneva, et mitte mingil juhul Euroopa lisandväärtus neid ei mõjutaks, et neid ei äh, satuks mitte keegi väljastpoolt segama. ma arvan, et need nõndanimetatud üle-euroopalised äh, hanked, mis on äh, suhteliselt teoreetilise loomuga, aga nendega kaasneb väga äh, palju paberimajandust äh, ja igal juhul tuleks niisugust menetlust lihtsustada. suur tänu, paar kommentaari minu poolt ka, enne kui ma komisjoniga edasi lähen. kui me räägime riigihankest, siis üks olulistest asjadest on läbipaistvus. läbipaistvus, äh, ma võin siia tuua mõningad näited ka Jaapanis meie Euroopa Liidus ostame Jaapani ronge, aga me ei tohi müüa oma ronge Jaapanisse. miks see niimoodi toimib? miks? kui Jaapan tahab sellist öö, äh, äh, liini kasutada, siis meie nende ronge ka ei peaks ostma ja see tõepoolest vihastab mind, kui meil on Euroopa tootja, kellel on väga raske äh, oma tootmist käigus hoida, aga samas meie ei saa Jaapani äh, pakkumistel osaleda, aga nemad võivad meie lepingutes osaleda küll. see on täiesti vale ja sellist asja ei tohiks lubada. ja teine asi, minu lemmik, mida ma alati äh, ki kirjeldan, et kui me vaatame Prantsusmaa näiteks, kas, kas te olete kunagi näinud Prantsusmaal mõnda äh, sellist bussi käigus, mis ei ole Prantsusmaal valmistatud, kas te näete kunagi ka prügiautot, mis oleks valmistatud Prantsusmaal või mitte Prantsusmaal valmistatud rongi või bussi või midagi muud? vihje. aga läbipaistvus on muidugi oluline ja ma olen nõus ka selle viimase asjaoluga siin, et see odavam ei ole ju tingimata parim. väärt, piisavalt hea väärtus raha eest, siis see on muidugi oluline, sest tegemist on ikkagi maksumaksjate rahadega, kuid see pole, peab olema seotud ka toote kvaliteediga. ja kahjuks viimastel aegadel Michael juba äh, mainis ühte näidet, et see, me vaatame kõigepealt ainult seda, mis äh, summaks on ja me ei alati ei vaata, mida meile tegelikult antakse selle riigihanke menetluse käigus ja me kindlasti peaksime saavutama õige tasakaalu. ja härra Krakon äh, komisjonist, kus on härra Krakon? nii et teie ütlete meile, miks see siis ne, see nii on, et miks me peame importima Jaapani ronge, aga meie oma ronge Jaapanisse müüa ei saa, palun, teil on sõna Thank you very much, Mr President, for the words. Thank you very much for the report and for suur tänu teile ja suur tänu ka raporti eest ja teie arvamuste eest, aga ma alustaksin kõigepealt paari punktiga, mis selle raporti osas ja siis vastan teie küsimustele lõpus, kui lubate uh.. komisjon on nõus, et odavaim hind ei ole alati kõige parem äh, võimalus pakkumuste vahel otsustamiseks, kui praktikas võib olla ikkagi selle kriteeriumi vältimine väga äh, keeruline, sellepärast et tegemist on standardostudega, mida peab äh, tegema kogu aeg ja väga paljude erinevate kriteeriumite rakendamine tekitaks lisahalduskoormust nii et meil on siis äh, toode, mida me kasutame ja odavam hind on see oluline kriteerium, äh, kui äh, lepingu osaline peab kinni tehnilistest nõuetest. me peaksime kindlasti arvestama ka siis pädeva asutuse hea haldustegevusega. mis puudutab äh, Äh, majanduslikku äh, soodsamat ja jätkusuutlikud äh, kriteeriumid, loomulikult see oleks väga hea, kui me sellega kõik, arvestaksime kõikide pakkumuste puhul, kuid me leiame, et see võib olla väga raske mõõta ja hinnata, mis on siis jätkusuutlik finantsiliselt, kas siis keskkonna mõttes või sotsiaalkriteeriumite mõttes. selle puhul võib tekkida väga laialdane õiguskindluse puudumine ning kindlasti see on asi, mida me peaksime arvesse võtma kuid sellise laialdase definitsiooni kasutamine tundub meie jaoks mõnevõrra ohtlik. me mõistame, et lähimuspõhimõtte rakendamine on väga oluline, sellepärast et riiklikud menetlused on erinevad, kuid antud reformi osas me püüame harmoniseerida seda tegevust nii palju kui võimalik, vaadates huvide konflikte, äh, läbipaistvust me, tegemist on valdkondadega, mis võivad tekitada raskusi igapäevases praktikas, viies sisse siis mingi äh, Euroopa definitsiooni raamistiku ja sellisel viisil me püüame siis saavutada paremat turu avanemist. me saame sellisel viisil, viisil siis äh, arvestada ka mõnevõrra ühtlustatuma definitsiooniga. see, sest äh, liigse harmoniseerimise puhul äh, tekkida raskused siseriigiti ja ka äh, samas muidugi on lihtsam minna ühest riigist teise, kui meil on ühtlasem äh, ja harmoniseeritum definitsioon ja seetõttu püüame seda ka teha. veel üks asi, kui me räägime postiteenustest ja transpordisektorist, äh, siis see direktiiv äh, mis viitab bussiteenuse sektoritele, siin ei viidata riigihangete reeglitele, vaid see räägib nendest reeglitest, mis puudutab ligipääsu bussiteenusest. ja me leiame, et seetõttu meil ei ole mingit vastuolu äh, riigihangete direktiivi ja bussiteenuste osas ja seega me ei pea siia lisama sätet, et samas kahjustamata selle direktiivi mõju. transpordi äh, määrus äh, viitab konkreetsemalt juba äh, transpordisektorile ja transpordisektoril on oma konkreetsed viited direktiividele. ning äh, lisades siia veel äh, muid viiteid, tekitaks äh, lisakomplikatsioone. nii et see on tehniline punkt Jaapani rongid. see on oluline teema ja me mõistame, et esmapilgul võib see olla olulise tähtsusega. ja praegusel hetkel me arutame siin kaubandusinstrumendi üle, äh, enne kui me läheme edasi direktiivi reformiga ja läbirääkimised toimuvad WTO tasandil Euroopa Liit on siin võtnud teistsuguse lähenemise võrreldes teiste äh, liikmetega. Euroopa Liit on avanud turgu päris palju, eeldades ka teised WTO liikmed teevad sedasama, see on minu informatsioon, ma detaile ei tea. ja mis puudutab WTO läbirääkimisi, siis me püüame siin saavutada võrdse, võrdsust liikmete vahel siis me oleme näinud seda, et liikmed ei ole äh, suhelnud äh, võrdsel tasemel, kui nüüd läbirääkimistega saavutavad selles osas progressi. ning ka Euroopa majandusettevõtted pää-, pääsevad ligi Euroopa turule vabandust, Jaapani turule, nagu Jaapani ettevõtted on pääsenud ligi Euroopa turule. nii et see on seotud siis direktiivide reformiga, reforme rakendatakse Euroopa Liidus, ligipääs välisturgudele on meil erinevatel tasandil instrumentidega määratud, suur tänu mm,. mis siis Lichtenberger? ja einige Antworten zu aufgeworfenen mõningaid vastuseid tahaksin küll anda, ülejäänute juurde jõuaksime läbirääkimiste käigus. asi ei ole selles, et oleks kava hin-, kava hind kui kriteerium välja jätta, kuid ma lihtsalt leian, et hind ei saa olla esmane ja kõigest, kõigega võrreldes kõige olulisem kriteerium meil on tarvis siiski jälgida, et see oleks majanduslikult mõtestatud ja jätkusuutlik, mida kavatsetakse ellu viia. me peame arvestama sellega, et kõige madalaim hind on loomulikult iga linna, valla jaoks oluline kriteerium, kuid see ei tohi juhtuda, seda, et kui ma tegutsen ainult odavaima pakkuja põhimõttest lähtudes, et öö, ma ei jäta endale võimalust tagada siiski teatud kindlustunne, et kõik ülejäänud kriteeriumid, mida ma sellelt teenuselt ootan, oleksid siiski tagatud. ka Euroopa kohtuni on jõudnud nii mõnedki küsimused, mis on tulenenud sellest, et on otsustatud äh, kõige odavaima pakkumuse kasuks. ja minu arvates me peame lähtuma põhimõttest, me ei saa oma otsustes lähtuda kaubamärgist. nagu ütles ka kolleeg Kross, loomulikult on praktikas see, et vallad ja linnad neid hankeid korraldades püüavad teatud ettevõtteid oma tingimustega soodustada. seda ma nüüd küll ei taha oma arvamust koostades öelda, kuid ma leian, et kõik need kriteeriumid, mis kehtestatakse, ei tohi olla kunagi koostatud nii, et nad lähtuvad konkreetsest ettevõttest ja töötavad selle ettevõtte kasuks kuid nad võivad olla koostatud nii, et äh, ka väiksemad ettevõtted saaksid näiteks selles riigihankes osaleda. ja nüüd selle juurde, mida ütles komisjon. võib-olla ma olen liiga otsesõnuline, aga ei ole ometi võimalik, et jäetakse kõrvale sissejuhatavalt kõik see, mida on keeruline sõnastada kui me räägime odavamast pakkumisest, kui me räägime dumpingust ja muudest äh, viimastel aastatel ilmsiks tulnud probleemidest, äh, siis me ei saa öelda, et me sattusime see olukorda sellepärast, et me ei suutnud sissejuhatavalt sõnastada asju piisava täpsusega. igal juhul ei tohi need kriteeriumid olla diskrimineerivad teiste eh, riigihankes osalejate suhtes, sest kogu Euroopas me puutume kokku sellega, et riigihangetes ei kohelda mitte kõiki osalejaid võrdselt. teatud Euroopa riikides öö, eh, on eh, olukord vahel üsna spetsiifiline, nii nagu teie, härra eesistuja, juba Prantsusmaa näite tõite niisuguseid näiteid võib tuua ka teiste riikide kohta. kõik see tuleneb sellest, et kriteeriumid on ebapiisavalt sõnastatud ja näiteks välistavad selle, et kutsekodade liikmed, et osaleda saaksid ka need, kes ei ole kutsekodade liikmed antud riigis loomulikult on oluline riigihanke korraldamise juures vaadata, kuidas ma suudan üles ehitada vastutusahela nii, et äh, see riigihange, äh, et ma selle riigihankega endale näppu ei lõikaks. see tähendab seda, et äh, see riigihanke poliitika on väga peen poliitika ja tähendab seda, et läbirääkimiste käigus tuleb tegelikult äh, Eh, jõuda küll soovitud tulemuseni, ent selle tulemuseni tuleb osata jõuda. kui ma räägin õiguskindlusetusest, eh, siis ma leian seda, et kui me välistame kõik selle, mida ei ole võimalik numbriliselt sätestada, siis tegelikult äh, ei suurenda see sugugi öö, õiguskindlust, ma leian, et öö, kui me oma kriteeriumid piisavalt täpselt sõnastame, siis me ei saa rääkida kriteeriumidest ainult numbrilisel kujul, vaid me saame oma põhimõtted siiski pakkumusse kaasata, riigihankesse kaasata. põhimõtteliselt on oluline läheneda asjadele nii, et äh, mitte silmist kaotada eesolevaid perspektiive, perspektiivitundega lähenedes on võimalik seda küsimust lahendada. suur tänu muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, kaheksateist juuli, hääletamine komisjonis kuuendal septembril, IMCO kümnendal oktoobril ja siis vaatame esialgselt, et täiskogule jõuame ilmselt detsembris aga esimene kuupäev on siis muudatuste eh, tegemise tähtaeg, mis on kaheksateistkümnes juuli. edasi on meil väike paus, seitse-kaheksa minutit, ootame Küprose ministrit, suur tänu ja alustame kümme kolmkümmend uuesti täna Okay, colleagues, the next item on niisiis, lugupeetud kolleegid, järgmisena meil on siis armuste vahetus Küprose kommunikatsiooni ja avalike tööde ministriga. tegemist on siis minister äh, Florensu, nii et tere tulemast, härra minister, Euroopa Parlamenti, parlamendi liikmed kindlasti huviga ootavad seda, mida teil on öelda Küprose eesistuja nimel ma tean, et teil on tulemas mitteametlik nõukogu koosolek küll järgmisel nädalal, kahjuks me ei saa seal osaleda, aga ma loodan, härra minister, et me jõuame lennunduskonverentsile, mida te Küprosel oktoobris korraldate ja siis esindan seal parlamendi, nii ma tõepoolest vabandan juba ette järgmise nädala pärast ja loodetavasti näeme teid oktoobris äh, kaunil Küprose saarel ja palun, härra minister, teil on sõna Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. tere päevast kõigile, ma tahaksin tänada teid, härra juhataja, seal nende soojade tervitussõnade eest. kõigepealt siis äh, tervitan teid, lugupeetud juhataja, aseesimehed, äh, äh, samuti ka Euroopa Parlamendi liikmed see on äh, tõepoolest väga suureks äh, auks mulle ja mul on väga hea meel, et ma olen saanud tulla siia Euroopa Parlamenti, sest äh, tegemist on ikkagi Euroopa kõige olulisema tugisambaga. tegemist on selle kojaga, kus Euroopa demokraatia väljendub kõige selgemalt. ma tahaksin teid tänada äh, selle võimaluse eest, mida te mulle andsite, et ma olen saanud osaleda teie koosolekul ja kirjeldada teile äh, Küprose eesistuja prioriteete transpordisektoris ning ma saan kuulata ära ka teie arvamused. ma äh, usun, et äh, ainult dialoogi ja vastastikuse mõistmise kaudu ja äh, usaldusliku õhkkonna loomise kaudu me saame kujundada poliitikat ja seadusandlikke akte, mis millel põhineb meie pingutus parima Euroopa nimel, mille abil me püüame vastata ka meie kodanike ootustele. seda on tihtipeale korratud, et transport on see sektor, mis on Euroopa majanduse selgrooks, nii et elujõuline ja tõhus transpordisektor, mis on kaasaegne, mis on arenenud piisavalt kaugele, millel on head taristud, siis see ongi kõige olulisem asi, millel põhinevad Euroopa ettevõtete tegevused ning see katab ka meie kodanike liikuvusvajadused. sellisel viisil me saame vastata Euroopa majanduse äh, kasvamissoovidele, nii et edasine areng ja TNT äh, võrgustiku lõimumine on meie jaoks prioriteet. tegemist on võrgustikega, mis saavad tõhusalt toetada ka kõikide Euroopa Liidu äh, piirkonda ja majanduslikku, äh, sotsiaalset, kultuurilist lähenemist. nii et kui me vaatame Euroopa ühendamise rahastut, siis see on kindlasti ka üks meie prioriteetidest eelmisel nädalal Strasbourgis äh, Euroopa Parlamendi täisistungjärgul, siis Euroopa Parlamendi president, volinik ja Küprose eesistuja oma ühisavalduses andsid omapoolse lubaduse teha tihedat koostööd Küprose eesistumisel ning meie eesmärgiks on jõuda ka sellise mitmeaastalise finantsraamistikune, mille eesmärgiks on investeerida kasvu ja tööhõivesse. Euroopa ühendamise rahastu on mitmeaastalise finantsraamistiku oluliseks tugisambaks ning see ei saa olla oma iseloomult erandlik. me teeme koostööd Euroopa Parlamendiga nii konstruktiivselt kui võimalik, selleks, et luua selliseid tingimusi, mis võimaldaks meil jõuda kokkuleppele ja tegemist on sellise kokkuleppega, mis võtab arvesse ka kõiki muid finantsraamistiku parameetreid. me tahame üle vaadata, millised on need juhendid, mille põhjal on välja töötatud üle-Euroopaline transpordivõrgustik, siis see on Euroopa ühendamise rahastu põhiliseks osaks ning ma olen kindel, et see annab omapoolse panuse selleks, et me saame edukalt vastu seista uutele väljakutsetele transpordisektoris ning vastata ka uutele eesmärkidele, mis on ära toodud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias. ning selles osas me pöörame täiendavalt tähelepanu ka kõige parematele äh, transpordisüsteemide koostalitusvõimetele, sellepärast et sellisel viisil me jõuame jätkusuutlikute lahendusteni, mida me saame pakkuda oma kodanikele ja ka transpordisektorile Euroopas. tegemist on siis seadusandliku ettepanekuga, kus nõukogu Taani eesistumisel võttis vastu üldise lähenemise, mis näitab meile seda, et liik Äh, liikmesriigid on jätnud kõrvale oma äh, kitsalt siseriiklikud huvid ja on prioriteediks pannud Euroopa jagatud väärtused. tegemist on Euroopa jagatud väärtustega, mida me saame järgida äh, tõhusa üle-euroopalise transpordivõrgustiku kaudu, nii et me tahame teha kindlasti tihedat koostööd teie komisjoniga ja luua selle jaoks vajalikud tingimused, mis aitavad meil jõuda kokkuleppeni. suur tänu! των νέων και καινοτόμων τεχνολογιών. uued äh, innovatiivsed äh, tehnoloogiad ja nende arendamine on äh, samuti väga oluline ning see eesmärk on nii transpordipoliitika tuumaks kui ka Euroopa digitaalagenda eesmärgiks Küprose eesistumise mitteametlik äh, ministrite kohtumine, mis leiab aset kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal juulil Nikosias, äh, seal kogunevad äh, telekommunikatsiooni ning transpordiministrid ning sellel kohtumisel püütakse kokku leppida jätkusuutliku arengu peamistes pidepunktides transpordisektori jaoks. seal me tahame näidata koostalitust mitte ainult kahe keskse Euroopa Liidu poliitika eh, vahel eh, digitaalne agenda ning Euroopa Liidu transpordipoliitika. üks meie kohtumise peamisi eesmärki saab olema toetada juba eelnevalt mainitud poliitikaid selle läbi, et toetatakse ja kasutatakse parimalt ära kõike teadaolevat eh, teadmist avaliku sektori jaoks samuti äh, kasutusele tuleks rohkem võtta äh, nutikaid transpordisüsteeme. kui me selles oleme edukad, siis me panustame kahtlemata sellele, et äh, erinevate transpordiviiside ühendamist tagada ning luua ka õige raamistik, et jõuda e-planeerimise ajastusse. see tähendab seda, et inimesed saavad reisida ühest kohast teisi, teise tõhusamal moel kui varem selle kohtumise järeldused äh, kantakse ette ITS maailma äh, äh, kongressil nutikate transpordisüsteemide jaoks, mis toimub oktoobris ja Austrias kaks Euroopa Komisjoni asepresidenti võtavad osa sellest konverentsil, Niili Krüüs ja Siim Kallas on pädevad volinikud transpordiküsimustes ja digitaalagenda küsimustes ning nemad osalevad ka sellel kongressil. oleme kutsunud ähm, ka äh, TRAN ja ITRE komisjonide äh, esimehed kohale me tunneme, et Euroopa Parlamendi kohalolu sellel kohtumisel on väga vajalik ja ma loodan, et te austate meid oma kohaloluga. mis puudutab maismaatransporti, siis meie eesistumise ajal äh, teeme me palju äh, panuseid selleks, et paika saaksid tahomeetrite äh, õigusaktid kuna see muudab meie maismaatranspordisüsteemi äh, usaldusväärsemaks, see võimaldab äh, võidelda pettustega, äh, vähendab bürokraatiat ning samuti muudab turvalisemaks meie teed me oleme valmis töötama väga tihedalt ja tõhusalt, et oktoobris nõukoguga kokkuleppele jõuda ning eh, läbi kontaktidega eh, teie komisjoniga me püüame luua õiged tingimused selleks, et Euroopa Parlament oleks sellesse protsessi täielikult kaasatud. Eh, uued õigusalased algatused Äh, mootorsõidukite tehnilise kontrolli tarvis ja treilerite tehnilise kontrolli tarvis vastavalt äh, mulle käesoleva kättesaadavatele informatsioonile äh, on see volinike kogu poolt sel nädalal vastu võetud ning kogu on teinud kolm õiguslikku ettepanekut. tahtsin lihtsalt rõhutada, et see on meie jaoks oluline teema. vastavalt sellele informatsioonile, mis Euroopa Komisjoni poolt oleme saanud, on need õiguslikud ettepanekud tehtud selleks, et äh, tõhustada äh, liiklusohutust, kaitsta keskkonda ning garanteerida seda, et kõik äh, mootorsõidukid Euroopa teedel on tehniliselt, tehniliselt ohutud ja korras. Nende ettepanekute osas usume me, et eduaruande saame juba ette kanda oktoobri nõukogul ning loodetavasti saame üldise lähenemise juba kujundada detsembri nõukoguks kas ühel või äh, mõlemal õigusalasel ettepanekul. Äh, teede ohutus ja liiklusohutus on meie jaoks väga oluline ja eriti paneme rõhku äh, just liiklusohutusele seoses lastega. Küpros korraldab neljandat äh, Euroopa äh, maanteede ohutuse päeva, kahekümne viiendal juulil toimub see. see on Küprose eesistumise algatus ning see on pühan-, pühendatud peamiselt just äh, noorukitele ja lastele. me kutsume kohale noorteorganisatsioonide esindajaid selleks, et nad saaksid meie seminaripäeval osaleda. organisatsioonid on pärit nii liikmesriikidest kui ka naaberriikidest laiemalt samuti äh, kutsume me liikmesriikide pädevaid äh, ameteid äh, sellele päevale. meie eesmärk on see, et noored saaksid meiega koos Euroopa Liidu poliitikaid kujundada ning see võimaldab ka tugevdatud liiklusohutust ning eriti liiklussurmade vähendamine on meie eesmärgiks kahjuks äh, liiklussurmade osas peamised äh, ohvrid on sageli noorukid ja lapsed. mis puudutab raudteesektorit, siis äh, hoolimata sellest, et Küpros on raudteede võrgustikust eemale jäänud, saab eesistuja siiski olul-, aru, kui oluline on raudteesektor selleks, et transpordipoliitikat edendada Euroopa Liidus ning nõukogu poolt ja eriti just lõppeva Taani eesistuja poolt tahaksin ma tänada Euroopa Parlamenti väga konstruktiivsete seisukohavõistude ees ning ka parlamendi paindlikkust, mida näidati üles esimese raudteetranspordipaketi sõnastuse osas. Küprose president Küprose eesistuja ootab neljandat õigusalast paketti, mida komisjon peaks esitama ja kui komisjon on seda teinud, siis esimene arvamuste vahendus ka nõukogus toimub meretranspordi teemal. keskendume me sellele, et parendada meresõitjate elutingimusi ja töötingimusi me tahame sellist tööjõudu, mis võimaldab ohutumat meretransporti, töötajaid, kes oleksid vastutustundlikud, aga me tahame ka sellist meretranspordisektorit, mis oleks üleüldiselt vastutustundlikum. ja seetõttu pöörame me tähelepanu oluliselt sellele, kuidas meremeeste töötingimuste konventsioon äh, on vastanud ILO kriteeriumitele ning äh, ka lipuriikide ja sadamariikide mõjule liikmesriikides. ning äh, pöörame tähelepanu ka kõikidele tingimustele, mida direktiivid ja uus direktiivi eesmärk, ettepanek lipuriikide suhtes ette näeb. meie töörühm nõukogus on teinud äh, väga hea, häid edusamme ning üleüldise lähenemise proovime me vastu võtta oktoobris. töötame väga lähedalt koos nii teie komisjoniga kui ka tööhõivekomisjoniga selleks, et luua õiged tingimused kokkuleppele jõudmiseks, niipea kui võimalik. lisaks sellele püüab äh, Küprose eesistuja võtta vasta osa, võtta vastu osalise äh, üldise lähenemise, äh, mis puudutab määruse eelnõud mitmeaastaseks EMSA rahastamiseks. tegemist on Euroopa Mereohutusametiga ning me püüame rääkida ka saasteteemadel, just meresaaste kohta ning ettepanekud äh, saaste rahastamiseks äh, teeb komisjon ilmselt oktoobris. siin tahaksin ma viidata ka strateegilisele algatusele, mida Küprose presi-, äh, eesistuja on algatanud. see on väga oluline teema, mis on ilmselt ka teie komisjoni jaoks väga huvitav. nimelt püüame me taas käivitada integreeritud merepoliitika Küprose äh, jaoks on meresektor väga oluline ja seetõttu äh, tunnustame ja tunnetame me äh, mereteemade potentsiaali nii Euroopa majanduse kui ka jätkusuutliku arengu tarvis. me peame kujundama strateegilise lähenemise meresektori küsimustele vajalik on ka Euroopa Liidu rannikualadega äh, tihedamalt äh, tegeleda. see tähendab seda, et äh, integreeritud merepoliitika Euroopa Liidus võib olla oluliseks eesmärgiks ja vahendiks, mis tagab nii jätkusuutlikku arengut, taastab meie majandusi, kui tagab ka sotsiaalset ühtsust liikmesriikides. samuti lubab see meil tagada ja saavutada neid eesmärke, mis on kirja pandud Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias integreeritud äh, merepoliitika on osa äh, Küprose eesistumise strateegilistest eesmärkidest. me korraldame mitteametliku ministrite äh, konverentsi kaheksandal oktoobril kaks tuhat kaksteist Nikoosias ning sinna on kutsutud Liidut, äh, härra Kristofias, meie president, Euroopa Komisjoni president, härra Barroso ning äh, pädevad volinikud, ähm, pädev volinik äh, proua Manaki. selle konverentsi eesmärk on taaskäivitada integreeritud merenduspoliitika Euroopa Liidu tasandil. me püüame vastu võtta poliitilise deklaratsiooni, Limassoli deklaratsiooni, mis äh, saab nurgakiviks äh, tulevikutegevuste jaoks Küprose eesistumise eesmärk on sellele ministritevahelisele konverentsile kutsuda kohale ka Euroopa Parlamendi esindajad, sellepärast et teie positsioonid ja soovitused on meie arust väga kasulikud ja Teie panus on väga oluline. lennutransport. siin püüame me täielikult äh, rakendada FAB-d, sellepärast et see võimaldab meil saavutada äh, ühtset Euroopa taevast ning seetõttu on see ka äh, Küprose eesistumise äh, oluliseks prioriteediks. selles kontekstis korraldab eesistuja kõrgetasemelise lennu transpordi tippkohtumise üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal oktoobril ning töötame lähedalt koos ka Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega ning äh, oleme vahendajaks ja hoogustajaks selleks, et äh, FAB-de süsteem äh, sisse viidaks ning see võimaldab ähm, ka meie transport, lennutranspordisektorit parendada ja äh, toetada reisijate ja ka kargo liikumist lennusektoris Äh, ühenduse lennujaamade tõhustamine on samuti väga oluline lennutranspordi nurgakivi Euroopa Liidu tasandil. eesistuja püüab äh, edusamme saavutada läbirääkimistel Euroopa Parlamendiga äh, õigusliku paketi osas, mis puudutab lennujaamu. selleks, et lennujaamade toimimist parendada, et mürasaastet vähendada lennujaamade ümber ning samuti kasutada paremini ära lennujaamade läbilaskevõimet. lennutranspordi osas meie eesistumine äh, vastavalt Euroopa Komisjoni teatisele püüab äh, vastu võtta nõukogu järeldused mis puudutab välislennutranspordi poliitikat teeme kõik endast oleneva selleks, et edukalt lõpule viia see õigusalane pakett või siis vähemalt äh, edusamme äh, selles osas saavutada. selle eesmärgi äh, saavutamise eeltingimuseks on vastastikune koostöö Euroopa Komisjoni liikmesriikide, aga peamiselt ka Euroopa Parlamendiga Ähm, härra esimees, austatud parlamendiliikmed, Küpros äh, võtab selle äh, nõukogu eesistumise äh, üle, seda esimest korda, ja tegemist on meie jaoks väga suure väljakutsega. me saame täielikult aru, millised on meie ülesanded, meie vastutus ning kui keeruline saab see ülesanne olema. me töötame väga hoolikalt suure läbipaistvuse ja objektiivsusega, sellepärast et äh, me tahaksime pakkuda enda poolt välja suuremaid äh, äh, edusamme ning meie kõigi ühine eesmärk on saavutada parem Euroopa. ma ootan huviga suurepärast koostööd Küprose eesistumise ajal ning olen alati teie käsutuses selleks, et lahendada probleeme ning saavutada meie ühtseid ja ambitsioonikaid eesmärke selleks, et äh, hoogustada jätkusuutlikku arengut, äh, tagada innovatsiooni kasutamine äh, Euroopa Liidu transpordipoliitika sektorites. suur tänu, et andsite mulle selle võimaluse meie prioriteetidest rääkida ma olen väga hea kuulaja ja samuti olen valmis praegu kuulama teie arvamusi, küsimusi ja kui ma olen võimeline, siis vastama ka neile. aitäh! Minister, thank you very much indeed for your suur tänu, härra minister, äh, selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja nüüd läheme koordinaatorite juurde. esmalt äh, proua Tikao äh, ja kolleeg Kumutsakos, kui on veel keegi, kes soovib sõna, siis äh, ma panen kohe kirja, et me ei jääks ajast maha. kõigepealt Rahvapartei nimel äh, härra Kross, palun. aitäh. tervitan eesistujariiki. ma soovin teile selle programmi elluviimisel palju edu ja ma olen päris kindel, et te olete selle võimisel väga tõhusad, sest tavaliselt on väikeriigid väga tõhusad oma tegutsemises. kui me räägime nendest probleemidest, mis puudutab lennunduspaketti, see on siis ühtne Euroopa taevas, funktsionaalsed õhuruumi osad ja nii edasi ja nii edasi, need on teemad, mis on päevakorral olnud nii mitmegi eesistuja riigi ajal loomulikult on need funktsionaalsed õhuruumi osad, on olulised nii turvalisuse kui ka keskkonna seisukohalt ja siis loomulikult tekib küsimus, miks nii palju riike pole suutelised seda kõike reaalselt eh, ja korrektselt ellu viima. ja samas tuleks ka täpsemalt vaadata, et kuidas ikkagi niimoodi on, et kui on võetud kolmepoolselt vastu mingi otsus, siis miks see tegelikult praktikas rakendust ei leia, seega samas tuleb mõelda ka sellele, et kui riigid on võtnud endale kohustused, kui nad annavad oma allkirja, siis tuleb tegelikult endale võetud kohustusi ka täita. ma ei kujuta endale ette, et detsembris kaks tuhat kaksteist me jõuaksime selle nii kaugele, et kõik need funktsionaalse õhuruumi osad oleksid juba praktikasse üle võetud, ma kujutan ette, et kui meie teiega detsembri lõpus kohtume, siis on meil jälle see teema päevakorral, kui me räägime muudest transpordiliikidest, siis oli minu jaoks väga huvitav kuulda, mida teil oli öelda integreeritud merenduspoliitika kohta, jah, ma olen äh, teie seisukohtadega selles mõttes nõus, et me peame tagama eh, integreeritud merenduspoliitika elluviimise, eh, kuid arvestama seejuures ka eh, terve rea sotsiaalsete probleemide ja momentidega ja mulle, ma tahaksin loota, et meil õnnestub üheskoos teiega eh, lahendada eh, nii selle valdkonna temaatika, aga ka need probleemid, mis seonduvad maanteeliikluse korraldusega ma olen äh, arv-, teiega samal arvamusel, et turvalisus ja ohutus on erakordselt oluline transpordi vallas, kuid ma leian, et meil on vaja astuda konkreetseid samme. Äh, me peame äh, ja ma ei karda seda korrata, olulisel määral vähendama liiklussurmade arvu me ei saa ehitada oma kavasid üles heale tahtele, me peame leidma meetmed, kuidas äh, liiklussurmasid vähendada. viimastel kuudel oleme tegelenud ühelt poolt nii äh, üle-euroopaliste transpordivõrkude kui ka need sellealaste programmide finantseerimisküsimustega, kuid ma tahaksin küsida tegelikult, et kui te põhimõtteliselt kavatsete jätkata TEN-T programmi nii, nagu komisjon seda ette näeb ja nii, nagu äh, parlament äh, seda äh, ka parlament niisugusena näeb, siis kas te kavatsete seda jätkata ja siis ma tahaksin teada, Äh, kuidas te suhtute mm, Euroopa ühendamise rahastusse, mis minu arvates on väga huvitav finantsinstrument ja kuidas te kavatsete selle äh, rahastu vahendeid kasutada TNT programmi elluviimiseks? suur tänu, äh, neli minutit on koordinaatoritel aega, nii et tehke palun lühidalt. suur tänu ütleb härra Elka Traut, suur aitäh, härra president, härra minister, sissejuhatava, sissejuhatuse eest väga palju dokumente on tõepoolest laual, millega tuleb tegeleda. palju on tegelikult veel õigusloomelisest aspektist ära vaja teha, aga mitmete dokumentide üle on juba otsus tehtud, nüüd on aega ka neid rakendada. konkreetselt räägin siin ühtsest Euroopa taevast ning ka funktsionaalsete õhuruumide osade äh, kasutuselevõtt selle aasta lõpuks. Äh, otsus on tehtud ja me kõik teame, et äh, väljakutse ei ole sarnasel tasandil ja tasemel üle kogu Euroopa. nii et me peame tagama seda, et need edusammud, mis nõukogus on tehtud ja kuna loomulikult äh, kõikide huvides äh, on lisandväärtus, mis äh, ühtne määrustik tsiviillennunduses pakub nii reisijatele kui ka lennuettevõtjatele, siis nüüd on küsimuseks aga tähtaegadest kinnipidamine. kui tähtaegadest kinni ei peeta, siis on meil vaja õiguslikult siduvamat kokkulepet, muidu me mitte kusagile ei jõua. tahaksin siit kuulda teie poolt tõsist pühendumust Äh, mis puudutab õigusakte, siis äh, siin on mitmeid küsimusi, mis on tähtsad, äh, lennunduspakett, mis, mille kallal lä-, alles töö käib, teeme omalt poolt kõik võimalikku ja loodame, et saame varsti maha istuda ja, ja sel teemal ka pikemalt arutada. Äh, digitaalne sõidumeerik kõlab nagu midagi väga tehnilist, aga tegelikult äh, on see kogu maanteesektori, maanteetranspordisektori jaoks väga oluline, sellepärast et uus tehnoloogia võimaldab meil äh, parandada järelevalvet ja kontrolli ning oluline on ka see, et maismaatranspordisektor oleks sotsiaalselt vastutustundlik, et oleks õiglane konkurents sest kui mõningad peavad mängureeglitest kinni ja teised äh, lihtsalt petavad, siis äh, konkurents äh, võrdne ei ole kõigile ja seda me loomulikult ei taha. edasi, üks oluline algatus on TNT võrgustike sisseviimine ja parendamine ning loomulikult Euroopa rahastamine selles vallas Äh, kui suured peavad olema need rahastamise mahud ja seetõttu tahaksin ma teie käest küsida, millised on olnud arutelud teie kolleegidega, kes vaatavad äh, eelarvelisi vahendeid ja mahtusid? Äh, see on väga oluline projekt ja väga kahju oleks sellest, kui me visandame uue transporditaristu kaardi Euroopa tarvis, aga siis ei ole rahalisi vahendeid, et seda praktikas rakendada Äh, ja seetõttu on väga oluline, et meil oleks ka piisavalt äh, finantsvahendeid selleks, et äh, meie plaane korralikult rakendada. ja nüüd üks üldisem kommentaar, kui lubate, mis puudutab transpordi eelarvet tervikuna. meie ootused on sellised, et nõukogu poolt tuleb piisavalt finantsvahendeid selleks, et transpordiküsimusi katta. lõpuks meretransport ja meretranspordi ohutuse agentuur, ma arvan, et äh, plaanid on esialgselt tehtud, novembriks peaks see protsess lõpule jõudma, oleme juba EMSA osas edusamme teinud, äh, minu poolt kõik. ja kokkuvõttes äh, me tahame väga teiega koostööd teha ja ootame väga positiivset koostööd eesistumise ajal. proua Maisner, palun, liberaalide nimel aitäh, härra minister, jah, ma olen siin. mul on väga hea meel, et te tulite meie ette ja ennast tutvustasite. pärast seda, mida te ütlesite, eh, suhtun ma Küprose eesistumisse täie usaldusega, ma leian, et tegemist on öö, eh, väga toreda riigiga, ma käisin seal koos oma äh, fraktsiooniga, ALDE fraktsiooniga, me seal küll ei kohtunud, aga täna eest kohtume me täna siin mul on väga hea meel selle üle, et te mõistate mitmeaastase finantsraamistiku ja Euroopa ühenduse rahastu tähtsust see on tõepoolest see finantsvundament, mida toetab nii parlament kui ka komisjon, me vajame mitte ainult äh, üle-euroopalist äh, transpordivõrku ja sellealaseid juhiseid, kuid meil on vaja ka vahendeid, et äh, seda üle-euroopalist transpordivõrku välja ehitada ja ülal hoida tegelikult kui me räägime eh, rahalistest vahenditest, siis te, väga mitmed liikmesriigid on katsetanud muuhulgas transpordivaldkonnas neid vahendeid vähendada, kuid üle-euroopalisel tasandil me seda teha ei kavatse, muuhulgas kavatseme järgmisel aastal käivitada projekti võlakirjade katsekava. ja meie jaoks on oluline, et Äh, neid projekti võlakirju rakendades äh, me saaksime näidata, et see asi toimib ja et niimoodi on võimalik üle-euroopaliselt olulisi transpordiprojekte rahastada. ja kui me räägime arukatest äh, transpordisüsteemidest, siis nemad peavad tõepoolest ühelt poolt tagama tänavatel ohutuse, aga samas ka ohutuse, aga ka eh, keskkonnasäästliku olukorra, samas on oluline eh, ka digitaalsete sõidumeerikute kasutusele võtt, nagu te ka viitasite. minu meelest on väga oluline eh, jälgida ka seda, et me ei teeks liiga VKE-dele, kavatsen seda eelarve läbirääkimiste käigus ka rõhutada. Äh, sellepärast, et me, äh, kui te olete üksikisikust ettevõtja, siis tekib eraldi küsimus, kas teil ikka on seda digitaalset sõidumeerikut üldse vaja. Äh, mis puudutab Saksamaad ja Prantsusmaad, siis nemad kindlasti ei saa valmimas oma funktsionaalsete õhuruumi osade käikulaskmisega äh, Äh, ma arvan, et ehkki meil on selleks aasta lõpuks see eesmärk püstitatud, siis kui rääkida sellest, et need kaks suurt omavahel kokkuleppele ei jõua, siis ma arvan, et see ei käivitu tegelikult selle aasta lõpus, vaata, ja iseäranis sellepärast, et elanike seisukohad on väga erinevad ja öö, äh, on väga erinevad arvamused, kogutakse allkirju poolt ja vastu, kuid edasiliikumist ei ole ja viimase punktina te rääkisite äh, merenduse vallas sellest, et on vaja tagada äh, E, meremeeste sotsiaalsed ja e, töötingimused. Te rääkisite uue ülesandena ka e, meresaaste vähendamist ja saastetõrje meetmete rakendamist, see on minu arvates väga oluline ja mul on selles mõttes ka täitsa hea meel tõdeda, et nüüd lõpuks on mereriik, saareriik Küpros eesistujariik, et ta on seandunud nüüd integreeritud merenduspoliitika äh, ühe oma eesistumisperioodi keskmesse. ma leian, et me peame eh, selle eh, poliitika elluviimisel tegema kõik ühiseid jõupingutusi, mistõttu mul on väga hea meel, et eh, Küpros on eesistujariik ja ma võin teile kinnitada, et meie kui parlament kavatseme teid täielikult toetada. härra Kraamer, palun. härra Kraamer härra minister, ka mina tervitan teid esimese eesistumise perioodi puhul, see on tõesti midagi erilist. Te rääkisite mitmest punktist, muuhulgas ka üle-euroopalistest transpordivõrkudest, raudteevõrkudest, need on, see on teema, mis on meil päevakorras juba mitu aastakümmet ja see kujutab endast äh, lapitekki, sest ehkki me räägime üle-euroopalisest äh, transpordivõrgust, siis ikkagi lõpeb äh, üks tekilapitükk seal, kus algab järgmise riigi piir. näiteks Berliini ja Šetšini vahel öö, öö, saaks käia öö, Äh, rong, need on kaks äh, naabrilinna, kuid äh, sellesse raha keegi ei paiguta, selle asemel me paigutame suurprojektidesse raha. teine punkt, mis mulle väga meeldis, oli see, mida, kui te rääkisite maanteeohutusest. Te viitasite ka sellele, et eeskätt noorte inimeste hulgas on väga palju liiklussurmasid ja selles mõttes võin teile kinnitada, et et äh, parlament on teinud omalt poolt kõik selleks, et äh, elamupiirkondades äh, kehtestada, mm, kehtestada senisest väiksem lubatud maksimaalne kiirus. parlament on kokku leppinud kolme kilomeetri, ähm, kolme, kolme kolmekümne kilomeetrise tunnikiiruse osas öö, ma olen päris kindel, et see vähendab Äh, liiklussurmasid. kui me räägime nüüd merenduspoliitika, siis et teie eesistumise ajal need dokumendid äh, võib-olla selles vallatkonnas jäävad veel vastu võtmata, kuid ma olen selles osas optimistlik, et seda tehakse tulevikus. kui te räägite aga meremeeste töötingimustest ja äh, lipuriikide pädevustest, siis see on kõik põhjendatud küsimus ja selle tõstatamine samuti põhjendatud. kuid te ei rääkinud põhjalikumalt laevadelt lähtuvast merereostusest. suured laevad tegelevad merereostusega, nende mm, poolt põhjustatud reostus on sageli suurem kui sõiduautode tekitatav keskkonnasaaste kui me rääkisime lennuliiklusest, siis te ütlesite, et lennuliikluse mahud kasvavad, jah, kolmkümmend miljardit eurot öö, maksab Euroopa öö, reisija igal aastal selleks, et katta öö, kasvanud lennukipiletite hindade eest, kusjuures need hinnad on tõusnud tänu sellele, et väga kõrgele on tõusnud kütuse hind. E, seetõttu, kuivõrd see kütuse hind on kunstlikult kõrge, siis on ka lennukipileti hinnad e, väga kõrged ja selle eest peab meie Euroopa reisija tasuma. ma see oli minu poolt kõik, ma soovin Küprosele tema esimese eesistumise ajal palju edu suur tänu ja proua Foster, palun koordinaatorid. suur tänu ja ma tahaksin tänada teid, härra minister, et te olete tulnud äh, siia kohe praktiliselt peale seda, kui te saite eesistujaks. kindlasti meie fraktsioon tervitab teie poolt öeldut ja ma usun, et te olete teinud head tööd konsolideerides erinevaid transpordivaldkondi oma prioriteetide alla. ma usun, et võtmeksuks on see, et te kindlasti jätkate Euroopa Ühenduse rahastus, rahastuga. Teie olete äh, saareriik, mina olen ka pärit saareriigilt, võib-olla natuke suuremalt saareriigilt, aga ikkagi saar, sest see on äärmiselt oluline ettevõtete jaoks, hoolimata sellest, kas tegemist on kaubandusega, kas tegemist on turismiga, et äh, olulised on just need head äh, ühendused ja see on tähtis meie kõigi jaoks. ma märkisin ka seda, et te olete nõus volinikuga, meie esimehega ja te osalete kõik ka lennunduskonverentsil. sellisel viisil on meil võimalik minna konstruktiivselt edasi, parlament on samuti kaasatud tulevikuplaanidesse ma usun, et teil on juba hea tempo äh, käes ja teie, teid, teie tegevus kindlasti märgatakse. merendus, ma tervitan teie poolt öeldut ja mul on veel üks asi öelda. Äh, tööhõive sotsiaalkomisjon on meil ka, mõnikord me räägime äh, tööpuuduse komisjonist, sest me tahaksime näha ka töökohti. aga meie äh, leiame, et kõik, kes töötavad ükskõik millises sektoris, on koheldud õigel viisil, neil on õiged töötingimused, kuid me teame, et lennund-, vabandust, merenduses ja muudes sektorites peab olema ka paindlikkust. kindlasti lipuriigid peavad vastutama oma tegevuse eest, kuid ma tahaksin olla siin ettevaatlik, ehk siis me ei taha laevandust Euroopa registritest ära kaotada ja siis meil oleks tegemist kolmandate riikide kodanikega, kes töötavad ja siis meil ei oleks mingit kontrolli selle üle, üle. nii et äh, me tahaksime vaadata, kuidas see asi edasi liigub, äh, me tahame saada, saada kõige paremaid tingimusi kõigi jaoks, kui me peaksime olema ettevaatlikud loomulikult on olulised ka head diskussioonid äh, ja merenduskonverents toimub äh, Küprosel ja ma usun, et Limassoli deklaratsioon on selle oluline osa. veel üks asi, mis puudutab väävlist. meie oleme siin Põhja-Euroopa pool ja meil on oma sektoris ka väävliga probleeme ja ma ei usu, et sellega see asi lõpule jõudnud. meil on probleeme tehnoloogia valdkonnas, siis me räägime filtritest Äh, kindlasti Põhja-Euroopa ja ka Skandinaavia riikidel on sellega probleeme, vaadates seda, kui kaugele on väävli äh, sisaldusega kütustes jõudnud. mis puudutab lennundussektorit, siis siin on tegemist kahe valdkonnaga on hea, et see tõstatasite need lennuliinipaketiga, läheme asjaga edasi, praegu vaatame teenindusaegade äh, jaotust, müradirektiivi ja vaatame ka maapealset teenindust ning veelgi siin ei ole väga palju asju, mida peaks äh, muutma, läbipaistvus on oluline kindlasti, mõned asjad peavad olema konkreetsemad, kuid me ei tohiks unustada seda, et me oleme globaalsed äh, tegijad siin, me konkureerime ülejäänud maailmaga ning me vaatame siin, siin selliseid asju, mis äh, Äh, mis mõjutavad meid kõiki, me peaksime, peaksime tegu, tegutsema ettevaatlikult. täna hommikul me hääletasime ühtse Euroopa taeva osas, mina olen raportöör ja mida me püüame siin komisjonis teha, on selle asjaga algust teha põhimõtteliselt. osa sellest puudutabki funktsionaalse rõhuruumi osasid ning me mõistame, et enamus e-, Euroopa Liitu tegelikult oma kokkuleppeid ei täida. meil on Taani, Skandinaavia, Põhja-Iirimaa, Inglismaa kes on osalenud, nii et meil on väga palju siin vaja teha, kõik on võtnud vastu otsuse ühtse Euroopa tagavasus kümme aastat tagasi, me ootame siin ka tulemusi, sest see ei puuduta ainult mitte FAB-e, vaid see puudutab ka Cäsari ühiste rakendamist äh,, maapealseid teenuseid, lennuliiklusteenuseid äh, ja siin on väga palju töökohti, mis on siin tulemas. me saame müüa tehnoloogiat, sest see on koostalitusvõimeline ning me räägime siin ka globaalsest konkurentsist ning ka sellest kõigest saab kasu tarbija. Äh, kütusekulud ehk ka langevad, nii et tegemist on väga suure paketiga, nii et mul on väga hea meel et seda hakatakse arutama üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal oktoobril tippkohtumisel ning ma olen sellest ise isiklikult huvitatud. siin tootjad, lennuliinid, navigatsiooniseadmete tootjad ja kõik need, kes olid kaasatud raportiga, olid äh, vägagi toetavad. Äh, see puudutas ka äh, minu kolleege ja komisjoni ja ma tänan teid lugupeetud minister, ma usun, et eesistumisperiood saab olema edukas ja me teeme kõik, mis võimalik, et teid toetada. suur tänu! Thank you. We've now got six members who also want to siin on veel kuus liiget, kes soovivad sõna võtta, kaks minutit ühe liikme kohta ja ma olen väga ettevaatlik ja range selle ajaga, need kaks minutit ühe kohta ja härra Koh kõigepealt. aitäh. ma arvan, et nii kui selgelt, kui teie suust pole ma transpordi ja turismi teemat veel kunagi kuulnud ühegi eesistujariigi suust. kui te räägite nendest konkreetsetest sammudest, siis meie tegime omalt poolt parlamendina möödunud aastal kõik selleks, et neid valdkondi konkretiseerida ja mulle meeldis kõige rohkem see, et te ütlesite, et te e, kavatsete eeskätt kaasata öö, ohutusest rääkides öö, noorte, noorte problemaatika lahendamise me teame, et liiklusõnnetusi on ilmselt ka tulevikus, me ei saa neid niikuinii täielikult vältida. loomulikult on oluline ka kvaliteetse meditsiinilise abi osutamine, kuid see on väga oluline probleem ja see vajab lahendamist. loomulikult on see teema teile ka väga lähedane, kuivõrd teie äh, olete selle valdkonna minister. loomulikult tuleb töötada ka tõsiselt koos äh, ka päästeteenistustega, ma loodan, et te, te teete omalt poolt selleks kõik. suur tänu. mul on hea meel, et digitaalse sõidumeeriku programm on üks teie prioriteetidest. homme meil toimub esimene kokkusaamine äh, variraportööride jaoks koos Küprose eesistujaga. milline on see teie ajagraafik, millal te olete mõelnud, mis puudutab äh, digitaalset sõidumeerikut, suur tänu! härra Kumutsakas. Äh, suur tänu, ja tere tulemast, härra minister, ma tahaksin teid tänada selle väga põhjaliku sõnavõtu ja avaahne programmi eest. mul on siin paar üldisemat asja, ma tervitan seda, see programm, mida te olete tutvustanud, põhineb Euroopa idee, ideaalidel ja me räägime siin Euroopa lisandväärtusest. ja tegemist ei ole programmiga, mida iseloomustaks äh, äh, kitsalt äh, siseriiklikud eesmärgid ja tegemist on väga hea asjaga. me, mulle meeldib ka see, kuidas te püüate ka tulevikus äh, TEN-idega äh, edasi tegeleda, sest see on kindlasti ka järgmise kümne aasta jaoks väga auahne programm, mina olen seal raportöör. juhend antud osas on seotud tihedalt ka finantseerimisallikatega, mis on omakorda seotud äh, mitmeaastase finantsraamistiku diskussiooniga eelarve osas ja palun andke meile teada, teie kolleegid, kui te räägite nendes küsimustes, kui te arutate eelarvet, palun vaadake seda äh, väga põhjalikult ja lisage seda, äh, arvestage ka eelarve puhul eelkõige transpordisektoriga, sest TEN-id on väga innovatiivne äh, Äh, me ka tahaksime kasutada projekti võlakirju, mis oleks väga heaks võimaluseks. vaatame, milline on see pilootfaas. ma usun, et me jõuame ka headele järeldustele. merenduspoliitika osas meil on siin ka äh, äh, lobi, lobisti esindajad proua Maister ja mina. mina olin ise raportööriks esimese finantsregulatsiooni osas, mina, me oleme see lobirühm, kes jääb teie kõrvale, toetame teid edendas nende teemade lahendamist. nagu te ütlesite, te olete pärit saareriigist ja merendusriigist ja Euroopa Komisjon, see komisjon ja Euroopa Parlament nende realisatsioonide kaudu, mida me hääletasime täiskogus, tahavad resoluutselt lahendada ära äh, piraatluse probleemi meredel äh,. sest see on kindlasti üks kõige olulisematest momentidest Küprose eesistujal Te peaksite kindlasti investeerima Euroopasse, Euroopa institutsioonidesse, me seisame teie kõrval, suur tänu! Eh, eh, veel succes gewenst met uh, uw voorzitterschap. Kijk uit naar de samenwerking. Um... Suur tänu, ma soovin ka teile edu eesistumiseks. mul on paar küsimust ka, te rääkisite TEN-T-st ja ühendusteedest, mis on pealiseks, peamiseks prioriteediks eesistumise jooksul on ka muid diskussioone, mis puudutavad mitmeaastast finantsraamistikku Äh, kuid äh, siin on esitatud ka muid tundlikke teemasid, näiteks diskussioon, mis puudutab alternatiivseid finantseerimisallikad ja projekti võlakirjade kasutamist, sest mitte kõik riigid ei ole selle ideega nõus, mõned riigid on küll avaldanud sellesuunalist survet. mida te arvate sellest katsefaasist kõigepealt ja me räägime ka siis kümnest miljardist eurost, mida, mis on äh, Äh, eraldatud ja kasutatakse ka siis äh, tõukefondide vahendeid. nii et mida me saaksime ära teha ja kuidas me saaksime tagada äh, see, nende vahendite tõhusat kasutamist transpordisektoris. kolmas küsimus on sellega seadu-, seotud, sellepärast et kontrollikoda avaldas raporti, mis puudutas ühtekuuluvusfondide kasutamist meresadamates neid vahendeid ei ala, alati kasuta kõige paremal viisil ja millised on teie jaoks olnud need õppetunnid, mis puudutavad tõuk-, ühtekuuluvusvahendite kasutamist äh, TEN-T-de jaoks? nüüd, äh, mis puudutab sadamaid, siis me kindlasti peaksime nägema siin ka konkreetsemaid samme, te olete rääkinud ka äh, Limassooli deklaratsioonist, aga ehk võiksite täpsustada äh,. proua Alessandra Sí, eh, yo también me uno, señor presidente. Eh... Suur tänu. ma tahaksin eh, toetada eh, tegelikult kõigi kolleegide poolt öeldud, eh, nimelt seda, et palju õnne teile eesistumise puhul transport ja liikuvus Euroopa tasandil on väga keerukas valdkond ja ma arvan, et teiega rääkimine on ilmselt kõige parem algus nende probleemide lahendamiseks. Euroopa ühendamise rahastu puhul on väga rasked olnud läbirääkimiste sammud ja ka TNT mm, süsteemi rahastamise läbirääkimised on olnud väga pingsad. samal ajal käivad loomulikult mitmeaastase finantsraamistiku alased läbirääkimised ja probleeme on õhus palju Äh, nimelt esiteks äh, see kümme miljardit eurot äh, ühtekuuluvusfondis. siin on suured küsimärgid õhus, tahaksin küsida, mida, mis on teie positsioon selle konkreetse küsimuse puhul Euroopa ühendamise rahastus, kas tegemist on rahastusvahendiga, mis saaks olla kasulik edusammude tegemisel ning ühtekuuluvuse suurendamisel ja äh, Äh, oluline on vaadata ka mitmete programmide puhul äh, transpordi dünaamikat. aga energia ja telekomi võrgustike ühendamine on täpselt sama oluline. Äh, praegu ei ole ka selge, kust tuleb rahandamine selleks eesmärgiks Äh, sellepärast et me ühelt, ühest küljest võib öelda, et ere, eraettevõtjad ja operaatorid ise peavad leidma selle raha, aga teisest küljest me räägime siin ju piiriülestest ühendustest. nii et äh, kuidas need kaks dünaamikat omavahel kokku viia, nii et äh, maksimaalset rahastamist mõlema eesmärgi taha saada? nõukogul on olnud ka mõned reservatsioonid selles osas, mida täpselt tähendab Euroopa huvi. Euroopa huvi peaks kindlasti olema äh, ülimuslikkus praegu rahvusriikide huvide üle. Äh, tahaksin küsida, kas nõukogul on õiguslik arvamus selleks, et äh, Euroopa lisandväärtust õõnestada. kuulujutud vähemalt käivad. nii et mida arvate te teie, kas peaks andma ikkagi ees, esimesel kohal õiguse Euroopa lisandväärtuse ilmnemiseks? me peame kindlasti vältima äh, liiklussurmasid, aga me ei tohiks rääkida mitte ainult surmadest, vaid ka tegelikult vigastustest. härra Danelis, palun. suur tänu äh,, härra esimees ja hea minister, suur tänu ja tere tulemast! ja südamest soovime teile edu eesistumise ajaks ma tavaliselt ütlen, et kõik need inimesed, kes on elanud kunagi saarel, näevad elu probleeme erinevas valguses. eriti just neid probleeme, mis on seotud erinevate transpordiviisidega. ma arvan, et teie sissejuhatavast sõnavõtust oli aru saada, et teie seda äh, igatahes äh, oluliselt näete. Äh, ma olen kindel, et äh, te äh, teete kõik endast oleneva selleks, et äh, nende probleemidega tegeleda, millest äh, te rääkisite. ma arvan, et äh, merepoliitika on kindlasti väga ambitsioonikas projekt Euroopa Liidu jaoks eriti praegusel hetkel, kus Euroopa Liidu ees seisab väga palju väljakutseid. loodetavalt teie eesistumise ajal ka merepoliitika rakendatavaks muutub. ma ei taha siin väga detailseks minna, aga tahaksin küsida ühte asja enne kui te tulite, äh, hääletasime me Euroopa Ühtse Taeva äh, raportit äh, proua Fosterilt. ja teie eesistumise ajal on olnud teil võimalik veenda oma kolleege selles, et neil ei ole mõtet peitust mängida ja vältida õigusaktide ellukutsumist nad kindlasti peavad äh, seesaid äh, toetama, sellepärast me kõik teame, milles asi seisneb. siin on äh, sektoraalsed huvid mängus, siin on erinevate sidusrühmade huvid ja seetõttu funktsionaalseid õhuruumi osi on raske rakendada, sellepärast et, et huvide konflikt tekib siin mitmelgi puhul. Euroopa Parlament ning eriti just meie komisjon saab olema teie oluliseks liitlaseks äh, Äh, kinni pidada kõikidest, äh, äh, kõikidest kohustustest, mis teie eesistumise ajal on. suur tänu, härra ministril on nüüd võimalik mitte vastuolulisi paari väikest teemat käsitleda. ma loodan, et te vähemalt püüate vastata teatud liikmete küsimustele ja, aga pidage oma kõneajast kinni, viisteist minutit on aega ja siis läheme eelarve küsimuste juurde. nii et härra minister, teil on sõna Thank you very much. Θα προσπαθήσω στη βάση κατηγορ... κατηγοριοποίησης. Ma püüan ähm, äh, kategoriseerida teie küsimused ja vastata siis ka neile vastavalt. ja teen lühidalt. sest küsimusi oli ju palju. alustan siis funktsionaalsete õhuruumi osadega sest selle põhjal, mida ma olen kogenud ja kuulnud, Euroopa ühendamise rahastu kõrval on funktsionaalsed õhuruumi osad teie kõige olulisemaks mureküsimuseks ja loomulikult äh, faabide mitterakendamine tekitab ka raskusi ühtse Euroopa äh, taeva elluviimisel ajagraafik on paigas, neljas detsember kaks tuhat kaksteist peaks see olema. töötame tihedalt koos Euroopa Komisjoniga. ja hiljuti äh, külastas äh, Faabside koordinaator ka Küprost ja eelmisel nädalal äh, käis meil ka külas volinike kogu ning see oli ka üks teema, mida me volinik Kallasega arutasime härra Kallas rõhutas meile, kui oluline on funktsionaalsete õhuruumi osade rakendamine neljandaks detsembriks käesoleval aastal. üks põhjuseid, mikspärast me otsustasime õhuruumi osade meie äh, lennuliikluse tippkohtumise tuumteemaks seada, Äh, mis siis detsembris äh, see tippkohtumine Küprosel toimub. meie eesmärk on tegelikult analüüsida kõiki neid edusamme, mis äh, selle ajani, sügiseni siis on ette võetud ning läbi arutelude püüame leida võimalusi selleks, et probleemid kõrvaldada ning äh, sealt edasi liikuda edasi nii pikkade sammudega kui võimalik äh, funktsionaalse õhuruumi osade rakendamise suunas. me aitame ja toetame Euroopa Komisjoni nii palju kui võimalik selleks, et äh, FAB-id rakendatud saaksid ma olen kuulnud äh, sellest survest, mida meie peame rakendama selleks, et FAB-it äh, ellu kutsutud äh, saaksid ja seda eriti sätestatud ajakava kohaselt. loomulikult eesistujariik ei saa rakendada kogu survet ja ma saan aru, et komisjon tegelikult peaks seda rolli täitma. aga komisjoniga me loomulikult koostööd teeme. ja seda me tahame kindlasti tagada seda, et neljandaks detsembriks oleks funktsionaalse õhuruumi osad rakendatud. nii et me saame aru, kui tähtis teema see on. veel üks väga tõsine teema, mille kohta ka täna mitmeid kommentaare tehti on see tähelepanu, mida me peaksime äh, liiklusohutusele pöörama. ma olen teie kõikide märkustega nõus, liiklusohutus äh, tuleks kindlasti suurendada. ja sellepärast on meil vaja ära kuulata just noorte inimeste arvamus. ja sellepärast me maanteeohutuse päeva ka korraldame sest me anname noortele inimestele võimaluse oma sõna sekka öelda ning noorteorganisatsioonid saavad oma arvamuse välja öelda, öelda, mida nad täpselt arvavad liiklusohutusest, millised meetmed peaksid olema äh, rakendatud selleks, et äh, liiklusohutust suurendada ning äh, nendest noortest inimestest saavad kaaspoliitika loojad see ühtlasi tähendab ka seda, et äh, Euroopa Liidu noorsoopoliitika saab äh, rikkamaks. me viitame siin mitmes kohas äh, liiklusohutusele, aga ma olen kindel, et selle teemavaldkonna osas peaksime me al-, alustama sellest, et inimeste mõttemaailma tuleb ümber kujundada liiklusohutuse alast liiklusohutuse alast koolitust ja teavitustegevust tuleb alustada juba algkoolis või isegi varem. vaja on taristut, me oleme rääkinud nutikatest transpordisüsteemidest, Äh, ligipääsust, aga ma arvan, et üldiselt äh, teavitamine ja inimeste harimine aitab kõige suuremalt tagada teadlikkust äh, liiklusohutuse osas ja see ühtlasi vähendab ka liiklusõnnetuste arvu meie teedel. όπως γνωρίζετε alati alates märtsist on meil nõukogu lähenemine Euroopa ühenduse rahastamisele ja TNT võrgustikule. me tahame töötada teiega koos, et saavutada kokkulepe, mis võimaldab meil äh, rajada võrgustikud kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani. see ühtlasi ka hoogustab kasvu ning võimaldab äh, tõelist Euroopa lisandväärtust. Äh, TENTE võrgustik äh, võimaldab omavahel ühendada olulised liiklussõlmed Euroopas. raudteed Küprosel ei ole, ent me tunneme siiski, et ka raudteesektorit tuleb kindlasti toetada, kuna need on keskkonnasõbralikumad keskkonnasõbralikumad äh, transpordiviisid. Äh. ja neid võrgustikke tuleb Euroopa riikides kasutada parimal võimalikul moel. kui me sellise olukorra saavutame, siis äh, võimaldab see Äh, rahvastevahelist arusaamist ning ühtsust äh, Euroopa Liidus. ma arvan, et Euroopa rahvad moodustavad ju Euroopa Liidu ja äh, kindlasti TNT võrgustik aitab Euroopa ühendamisele üleüldiselt kaasa. vajalik on ka transpordi, telekomi ning energiasektori taristute ühendamist. transport on väga oluline osa Euroopa ühendamise rahastust ja see ei ole sugugi mitte kokkusattumus. me saame aru, kui oluline on transpordi roll eh, Euroopa eh, regioonis ja seetõttu on transport eh, Euroopa majanduse selgrooks όσον αφορά τους ταχογράφους. Sõidumeerikud. ajakava on paika pandud ja muudatusettepanekud äh, on ka teie poolt läbi hääletatud. me jätkame arutelusid äh, nõukogus. ning loomulikult äh, teostatavusuuring on vaja ära oodata ja selle uuringu tulemustega me loomulikult arvestame. põhjused on ilmselged, te tõite nad kõik juba välja. niisiis me ootame teostatavusuuringu lõppfaasi ära ja kui me oleme selle uuringu kätte saanud, siis alustame arutelusid nõukogus. oleme teie käsutuses ning arutame kõiki neid teemasid, kuna ma olen aru saanud, et äh, need teemad on liikmete jaoks väga olulised. Äh, töötingimused äh, meremeeste jaoks. ning ILO poolt sätestatud kriteeriumid me töötame selles suunas edasi ja meie eesmärk septembriks oleks saavutada üleüldine lähenemine, mis võimaldab meil äh, kasutada äh, üldist lähenemist äh, hüppelauana, kus järgmine eesistuja saaks jõuda lõpplahenduseni. ma olen täiesti veendunud, et ohutud töötingimused, inimlikud töötingimused ning äh, võimalus meremeestel teavitada vastavaid ameteid kõikidest probleemidest, äh, mis on nende töö käigus tekkinud, äh, annab väga tugeva baasi selleks, et meie noorsugu saaks pöörduda tagasi meresõidusektori juurde, et sealt töökohti otsida. sellepärast, et me räägime uutest töökohtadest, töökohtadest, mis tagavad noortele eh, töötajatele õiguse ja nende professionaalse väärikuse. Eh, neid samme jälgime ja järgime me väga mm, oluliselt. kui me loome õiged töötingimused, siis on võimalik ka meil vähendada eh, tohutut töötuse koormust ja koormat Euroopa jaoks, mis praegu on väga akuutne küsimus. I do hope that I have some more time, Mr President. Four minutes. Four minutes, thank you very much, I will try. neli minutit on veel aega, suur tänu, ütleb äh, härra minister, püüan ajast kinni pidada. Έχετε θέσει μια αρκετοί από εσάς. Mitmed teie hulgast puudutasid ühte meie prioriteeti, kuna tegemist on Küprose näol saareriigiga, siis integreeritud merepoliitika on meie jaoks väga oluline. me arvame, et integreeritud merepoliitika taaskäivitamine võiks olla mootoriks, mis äh, annab uue hoo sisse kõiki äh, poliitikavaldkondi, mis on merega kuidagi ühel või teisel moel seotud. see võib olla kas meretransport või energiavaldkonnas, turismivaldkonna äh, või vesiviljeluse küsimused või näiteks ka taastuvad energiaallikad, mitmed teised poliitikad on seotud äh, integreeritud merepoliitikaga. me leiame, et Limassoli deklaratsiooni põhjal äh, äh, kaheksandal oktoobril on meil olemas vajalik töövahend, mida kasutavad Euroopa Liidu liikmesriigid selleks, et kasvu saavutada sellepärast kutsume me ka seda siniseks kasvuks. sinine kasv sellepärast, et äh, see on kasv, mis on hoogustatud mereliste tegevuste kaudu ja me kasutame seda sellisel moel, et äh, me hoides kinni keskkonnatingimustest, äh, loome me taristu, hoogustame kasvu ning see toimib võimendusmehhanismina selleks, et Euroopa Liit saaks finantskriisist üle. me loome uusi töökohti ning äh, väga suur osa äh, Euroopa Liidu elanikest elab just rannikupiirkondadest, nii et äh, see oleks väga suur samm edasi. meil on kõik vajalikud andmed olemas, meil on olemas kõik selleks, et läbi integreeritud merepoliitika taaskäivitamise ning läbi liikmesriikide panuse eh, saame me vormida kava selles osas, kuidas meie mered ja ookeanid, eh, neid saaks kasutada meie hüvedes. Eh, kolleeg Komotsakos küsis meie jaoks väga olulise küsimuse. tegemist on ka tõepoolest on tegemist valdkonnaga, mis on meie jaoks väga oluline, me äh, oleme, kõik mereriigid on äh, tundnud äh, merepiraatlusega kaasnevat mõju ja nagu te teate, me võtsime hiljuti vastu seadusandliku dokumendi, mis puudutab piraatluse vastast võitlust. see puudutab Somaalia äh, läheduses olevaid merepiirkondi. ning äh, selle seadusandluse kaudu me püüamegi kaitsta oma meresõitjate elusid, kes äh, selles piirkonnas äh, kommertsalustel äh, sõidavad ja kaitsta ka siis loomulikult laeva omanikke äh, huve ja kaitsta kaupa, kuid meie põhiliseks eesmärgiks on kaitsta inimelu. me oleme praegusel hetkel suutnud saavutada ka seda, et äh, Küprose lipu all sõitvad laevad äh, on kaasa võtnud relvastatud valve me eh, reguleerime selliseid asju nagu enesekaitse, me reguleerime ka äh, meremeeste õigusi, kellel on õigus laevalt lahkuda, kui äh, min-, sõidetakse ohtlikusse piirkonda. ning loomulikult me oleme väga äh, tähelepanelikud ka nende ettevõtete osas, kes äh, pakuvad äh, julgestusteenuseid. me teeme seda kõike selleks, et võidelda piraatluse vastu, sellepärast et see on kindlasti suureks ohuks merendusele. meretranspordiga tegelevad ettevõtted on äh, Äh, juba tundnud piraatlusega seotud negatiivset mõju, see mõju negatiivselt mitte ainult Küprose päritolu äh, laevadele, vaid ka teistele, kõigile teistele alustele, kes selles äh, piirkonnas seilavad. me kasutame ka Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni abi, kasutame ka Euroopa Liidu abi selleks, et anda oma panust nii palju kui võimalik. sest äh, Küpros merenduse mõttes on ikkagi suur merendusriik. nii et meie püüame pakkuda kõike seda, mida meie teame ja mis võib olla teistel abiks ja ma tahaksin lõpetada Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω. Ma tahaksin lõpetuseks tänada Taani eesistujat nende poolt tehtud jõupingutuste eest. selle kõige eest, mida nad on teinud dokumentide ettevalmistamisel ja ma tahaksin tänada ka teid transpordikomisjonis, kes te olete mind siia kutsunud ja me oleme saanud teile siis tutvustada meie eesistuja tegevusprogrammi, kirjeldas teile, millised olid meie prioriteedid järgmiseks kuueks kuuks. suur tänu! Well, president in office, can I thank you for your lugupeetud äh, eesistuja äh, riigi esindaja, ma tahaksin teid tänada teie ettekande eest ja vastuste eest äh, meie liikmete küsimustele, me ootame huviga koostööd teiega järgmise kuue kuu jooksul. Te olete siis eh, pärast taanlasi ja enne iirlasi. liikmete nimel ma tahaksin teid tänada teie aja eest täna hommikul ja nagu on juba öeldud, me ootame huviga teiega edasist koostööd selleks, et me saaksime transpordisektoris äh, näha ka edukat Küprose eesistujusperioodi. suur tänu!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 okei okay,, Jüsein, priorities for the budget. niisiis, eelarve prioriteedid aastast kaks tuhat kolmteist, palun. jaa, vielen dank. härra esimees, tänan. asi on niiviisi, et me oleme eelarvest juba rääkinud ja asi on selles, et kõik äh, liikmesriigid katsetavad oma eelarveid konsolideerida ja kärpida, samas on aga innovatsioon, innovatsioon ja investeeringud väga olulised ja seetõttu on olemas terve rida prioriteete, mida me peame kaitsma. seetõttu äh, tahaksin öelda, et nõukogu ja nõukogu töörühm äh, üheteistkümnendal juulil tuli juba kokku ja nüüd kahekümne kuuendal selle kuu päeval kavatseb välja tulla omapoolsete eh, ideedega eelarve suhtes, kuid öö, eh, põhimõtteliselt ei ole sealt midagi erilist oodata, vähemasti kindlasti mitte mingeid erilisi muudatusi peale kulutuste vähendamise. jah, me saame sellest aru, et terve rida liikmesriike soovib öö, eh, oma kulutusi vähendada, kuid öö, ma sain ka variraportööril teada, mida kavatsetakse vähendada, kahe punkti all oleks isegi võimalik kokkuleppele jõuda. vaat näiteks selle punkti all öö, tahetakse maha tõmmata seitsesada tuhat eurot, no miks mitte, no aga see tuleks võimalik veel kõne alla nagu ka Äh, euro geringer ausfallen soll. Äh, mis peaks olema väiksem kak-, kaksaja, kahesaja tuhande euro võrra. kuid Andi on, teised muudatused on niisugused, mida me püüame igal juhul muudatusettepanekute kaudu vältida. me ei taha TNT puhul mitte mingisugust kulude vähendamist, samuti ka mitte Cesar ühisettevõtte ohutu transpordi, transpordialaste teadusuuringute ja reisijate õiguste puhul seega me võitleme nende eelarveridade säilitamise eest ja me mitte mingil juhul loetletud eelarveridade puhul ei ole nõus äh, äh rahaliste vahendite eraldamise vähendamisega me võitleme selle eest koos komisjoniga ja nii, nagu me tegime ka juba möödunud aastal, kuivõrd ka möödunud aastal katsetati kulusid äh, kärpida ja ma olen täiesti kindel, et nõukogu püüab seda teha ka käesoleval aastal. EMSA näiteks öö, äh, öö, äh, võttis enda täita öö, uusi ülesandeid, Euroopa meresõiduohutusamet, nagu ka teised öö, ametid Äh, kes täidavad tähtsaid ülesandeid ja me nende ei tohi äh, nende kulutusi kärpida. Äh, samuti on olulisel kohal reisijate õigused ja reisijate õigusete tagamine, mistõttu ka selles osas ei tohiks kulutusi vähendada. me ei ole nõus kärbetega, me tuleme tagasi oma muudatusettepanekute kaudu. kui me räägime katsekavades, siis üksikud komisjonid tegid omapoolsed ettepanekud ja me teame, et koordinaatorite hääletamisel oli äh, arutlusel kaks, kolm katseprojekti, mida pidi jätkatama, äh, sest neid alustati möödunud aastal. kaks neid puudutasid turismivaldkonda see puudutas tööstus- ja kultuuriturismi ja teine projekt oli eh, eh, turism eh, kõigi jaoks ja eh, Euroopa kui maailma soosituim turismikoht, kuid nüüd selgub, et komisjon eh, toetab küll turismiprojekti eh, tähega A, ja integreeritud mereohutus äh, all kõrval seisab punkt C. möödunud aastal me juba käivitasime selle katseprojekti, möödunud aastal me otsustasime, et me hakkame seda ellu viima ja nüüd järgmisel aastal tuleks see lõpuni viia ja jätkata, siis me tõepoolest sooviksime, et kõikide äh, nende katseprojektide ees ja jutt on kolmest projektist, seisaks tõepoolest ka täht A. ja me peaksime igal juhul öö, toetama ka elektroonilise piletiga seonduvaid äh, kavasid ja selline eelarverida peab alles jääma. mina toetasin öö, mina toetasin nende selle elektroonse, elektroonilise pileti öö, Eh, elluviimist, kuid koordinaatorid eh, mind ei toetanud, seetõttu tegin muudatusettepaneku isiklikult omal nimel. see tähendab, ma esitasin selle muidugi komisjoni nimel. et ma väga vabandan, eh, et ta seal seisab, kui meie komisjoni poolt tehtud muudatusettepaneku tegelikult esitasin selle isiklikult enda nimel see võib ka tegelikult isegi läbi minna. kahju, et meie integreeritud piletisüsteemi teema on langenud tagaplaanile. see on minu poolt sissejuhatuseks kõik. kuulan ära kõikide kolleegide vastuväiteid, aga ka toetusavaldusi. Mr. Rike for the EPP. Merci, monsieur le president, ma remercier äh, euh, Gaisin Meissner. rahvapartei nimel härra Riki, suur tänu! tahaksin tänada proua Maislerit äh, väga hea koostöö eest, koostöö eest ka variraportööridega. Äh, tema raport äh, tegeleb väga oluliste asjadega ja baasasjadega. me peame keskenduma teatud küsimustele. eelarvelised piirangud on praegusel majanduskriisi ajastul, see on väga selge ma arvan, et äh, nõukogu ettepanekud äh, väga hästi seda ka kajastavad. ma ei näe praegu, kuidas on võimalik äh, kärpida avalise, avaliku sektori kulutusi ja samal ajal Äh, toetada kõiki neid suurepäraseid äh, poliitikaid, need kaks asja ei lähe omavahel kokku. Äh, väga oluline sektor on see konkurentsivõime tagamiseks ja seetõttu olen ma mm, päris pettunud. kui me räägime rahalistest vahenditest, siis me arutame siin, et oleks hea rääkida nõukoguga, saada tagasisidet, vaadata mm, Euroopa lisandväärtuse küsimusi, rääkida kasvust äh,, Äh, see on väga hea, kui me jätame raha kõrvale, jah, aga kui me räägime siin konkreetselt, hakkame rahast rääkima, siis kõik head ettepanekud kukuvad ära. ja see tegelikult praegune vahendite puudus äh, muudab mõttetuks paljudki meie äh, poliitikad äh,. mitmeid asju on, millega me ei saa siin üldse nõus olla näiteks äh, kolm miljonit äh, kulukohustusi, sealne vähendamine ei ole midagi, millega me saame nõus olla. Äh, seda TNT raamistikku puudutavalt. Te nimetasite mitmeid kasvueesmärke äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarves, aga on, on kärbitud vähemaks kõiki neid olulisi eesmärke, millest me oleme rääkinud. mina arvan, et komisjon oli oma ettepanekus päris mõistlik kui me pöördume nende algse ettepaneku juurde tagasi, siis see on väga hea idee, sellepärast et need ettepanekud olid tehtud väga realistlikul moel nad ei olnud kusagil pilvedes äh, peaga, vaid äh, täiesti kahe jalaga maa peal, reaalsed ettepanekud ja ma arvan, et needsamad arvud tuleks siin ka taastada. ja ma arvan, et äh, ka erinevate agentuuride ja ametite võimalused on siin kärbitud me tahame siin äh, mereagentuuri, me tahame, et neil oleks, Mereametil oleks rohkem äh, võimu ja rohkem ülesandeid, aga kuidas on võimalik toetada nende tegevusi, suurendada nende pädevusi ja samal ajal võtta ära rahalised vahendid? kui me räägime äh, pilootprojektidest turismivaldkonnas, siis need kaks projekti pandi ette, neid hinnati väga kõrgelt Äh, see on väga oluline, sellepärast et turismi jaoks meil eraldi eelarverida ei ole, mis tähendab, et äh, nende prioriteedi sätestamine oli veelgi olulisem. miks elektroonilise piletisüsteem heakskiitu ei saanud, äh, oli see, et projektiettepanekute tegemisel komisjon toetas piletiprojekti üheksa miljonit eurot oli selle väärtus, nii et äh, see on tegelikult äh, veelgi rohkem, kui me oleme pakkunud ise pilootprojektide tarvis. nii et kuna paralleelse projektiga oli tegemist, siis meie elektroonilise piletisüsteemi heaks ei kiidetud. huvitav oleks muidugi näha, äh, mida nõukogu selle kohta arvab, aga, aga täielik katastroof. sotsialistide nimel Gracias, presidente. Bueno, la verdad que ya queda un poco por añadir porque... saab sõna proua Rubial. Eh, suur tänu, härra esimees, eh, palju ei ole mul siin eh, lisada uusi asju, sest proua Meissneriga me juba enne koosolekut arutasime, et tema mm, käsitletavaid seisukohti, ta te-, on teadlik meie ettepanekutest ja nõukogu ettepanek eelarvekomisjonis Äh, oli meie jaoks äh, pigem pettumust äh, valmistav. tegemist oli justkui halva naljaga, sellepärast et nõukogu ähm, ülemkogu eelmisel nädalal arutas kasvupaketi võimalikkust, juttu oli mm, kahekümnest miljardist kasvu hoogustamiseks ja nüüd, mida siis hakatakse tegema, on tegelikult kärpimine ja seda just äh, üks A valdkonnas, kus äh, tegelikult me räägime kõikidest äh, innovatiivsetest projektidest ja regionaalpoliitika valdkonnas samuti, nii et ma ei saa aru, mida nõukogu ja selle konkreetsed ministrid mõtlevad, sest kas me tahame siin sada kakskümmend miljonit lisada või me tahame seda eelarvet kärpida, kaks varianti on siin me võime muidugi püüda esitada siin muudatusettepanekuid selleks, et Äh, pidada vähemalt kinni sellest mõistlikust tasandist, äh, mida pakkus äh, komisjon, vastavalt siis meie komi-, komisjoni enda prioriteetidele. me peaksime ilmselt ka rääk-, puudutama oma arvamuses eelarve küsimusi kindlasti. sest siin on näinud, nähtud ette Marko Polo kaks programmi all olulisi kärpeid Äh, samuti on just äh, kulukohustuste täitmine väga oluline küsimus meile sel aastal Äh, juulis toimub äh, triloog äh, Küprose eesistujaga. ma ei tea, kas me suudame seal väga palju edusamme saavutada, sellepärast et me oleme kahe eesistumise vahelisel ajal praegu, aga kul-, maksekohustused on väga oluline küsimus ja enne kahe tuhande kaheteistkümnendat aastast tuleb need teemad sirgeks rääkida võimalik on, et meil on siin miljardite eurode väärtuses kulukohustusi, mis on katmata ja sellisel juhul hakkab, tuleb hakata ka meil eelarvet muutma. praegu me siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta arvel lihtsalt äh, kärbime tegevusi ja me ei saa äh, tehtud otsuseid ja vastu võetud poliitikaid lihtsalt rahastada nii et komisjoni tasandid on olulised suur tänu, variraportööre rohkem sõnasoovijate hulgas ei ole. proua Sõnalova saab sõna. Já jenom ještě jednu, jednu malou poznámku. Děkuji taky za zprávu a souhlasím. mul on üks asi, mida ma tahaksin lisada. ma tänan teile selle raporti eest, ma olen nõus kõigega, mida me oleme kuulnud, kuid mis puudutab turismi ja pilootprojekte. kuid ma tahaksin mainida ka eelarvekärpeid maanteede ohustuse, ohutuse valdkonnas. me kuulsime just natuke aega tagasi, kuivõrd oluline see on Küprose eesistuja jaoks. nii et ma tahaksin, et sa seda tähelepanu pööratakse, see on punkt number kuus, nii et eelarve peaks jääma samaks. jah. suur tänu ja palun komisjon äh, härra Tosman, et kuidas me nüüd selle asja korda ajame, see, mida meie tahame saada, mille eest nõukogu ei ole valmis maksma? Thank you, Chair, and uh, good afternoon to, to all of you. suur tänu uh,, suur tänu proua Maisnerile selle raporti eest. komisjon on tänulik äh, teie lähenemise eest ja tervitaks ähm, eelarveprojekti äh, endisel kujul taastamist kuid nagu te ütlesite, meil oli väga pikad diskussioonid, eh, eriti käesoleval aastal komisjonis, mis puudutas eriti neid agentuure, eelarveridu, kuid see puudutas just agentuure ja mida meie näeme transpordipoliitika vaatenurgast ja lennunduse poolt, merendus, raudtee, siis meie jaoks on eh, rohkem kui realistlik, tegemist on jõupingutustega, me püüame tõepoolest säästa, nii et me eh, loodame, et me saame teiepoolse toetuse osaliseks ja me saaksime seda taastada ja ma tänan teid ka selle eest, et te olete mõistnud, mida, millised on meiepoolsed jõupingutused siinjuures. kaks asja, mida ma tahtsin siinkohal mainida. kõigepealt äh, selgituste osas, mis puudutab Euroopa transpordivõrgustiku ja broneerimisliides, nagu te just ütlesite, see ei ole see, et me ei ole projektiga ei tegele, me alustasime juba aastal kaks tuhat kaksteist, kuid me äh, see ei ole vahendite aastast kaks tuhat kolmteist, me tuleme selle juurde tagasi kaks tuhat neliteist ja siis me vaatame, kuidas see asi läheb. nii et see ei ole negatiivne märge äh, komisjonilt, me mõistame, see toimib, äh, meil on, on äh, hangekutsed saadetud ja kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist on vahendid olemas. kui lubate, et ma ütleksin ühe asja, mis puudutab maanteede ohutusest, ohutus, see on prioriteet ja võib-olla see ei ole niivõrd selgelt nähtav eelarvest. nagu te teate, meil maanteede ohutuse eelarverida ei ole, see on, kuulub meie üldise transpordiohutuse alla. kaks tuhat kaksteist oli tegemist väga äh, selgelt äh, ühtse Euroopa taeva rõhuasetusega, nemad vajavad vähem raha aastal kaks tuhat kolmteist. seega me näeme ka siis ka vähenenud eelarvet, kuid ma võin teile kinnitada, et maanteede ohutuses kindlasti rahavahendeid on ja transpordipoliitika jaoks on siis see aast-, vahendid ette nähtud aastal kaks tuhat kolmteist lühikesed kommentaarid, need olid minu poolt ja äh, me kindlasti vajame teie abi läbirääkimisel nõukogus, suur tänu! ma küsin, kas te tahaksite midagi lisada? ei, kõik on juba, juba öeldud. me oleme põhimõtteliselt komisjoniga ju ühel nõul ja ühel nõul omavahel selles, et komisjoni ettepanek oli väga hea. me peame lihtsalt ootama nüüd ära reaalselt selle, mille, mida nõukogu lauale paneb ja siis äh, püüdma teha muudatusettepanekuid, kui see vajalikuks osutub. ma tänan kõiki sõna võtnuid ja kommentaaride eest. tõepoolest, siin on kõik asjad, mis on seotud nõukoguga, kõik need mitmeaastased finantsraamistikud, sest äh, äh, nõukogu tahab igasuguseid asju saada ühel ajal ja kõike korraga, nii et mett rohkem, kondents piima rohkem. ja teile meelde tuletada, siis muudatusettepanekute tähtaeg kahekümne kuues juuli. kaks, kuues september on hääletamine, siis eelarves neljas oktoober ja ülejäänud hääletused on ka äh, oktoobris äh, täiskogul. suur tänu ja sellega oleme lõpetanud täna hommikuse sessiooni ja ootan huviga siis teie osalemist äh, kell kolm. suur tänu!